No niin, hyvää huomenta arvoisat kollegat. hommikust, kallid kolleegid. tervitan ähm, ka mujal maailmas meid kuulavaid ähm, inimesi, kes kuulavad meie tänast kohtumist äh, üle interneti ja on huvitatud siis sellest, kuidas Euroopa Parlament inimõigusi kaitseb. kuid lubage nüüd istung avada ja kõigepealt, kas päevakorra võime niimoodi heaks kiita, nagu see on teile esitatud? tundub, et jah. ning äh, annan ka ülevaate sellest, kuidas me kellaajaliselt äh, täna äh, oma koosoleku korraldame. kõigepealt väga lühidad juhataja, esimehe, vabandust, teadaanded ja siis umbes tund on ette nähtud äh, olukorra kohta Birma, Birmas ja sealt edasi poolteist tundi ette nähtud äh, Afganistani arutelude kohta, see peaks siis päädima kell üksteist nelikümmend viis ja viimased kolmveerand tundi kuni kaksteist kolmekümneni räägiksime siis äh, uuringut mis räägib täpsemalt äh, piinamist käsitlevate Euroopa Liidu suuniste rakendamist. ja loodetavasti me suudame sellest ajakavast ka kinni pidada. nüüd aga esimehe teadaanded. kõigepealt äh, meie laiendatud äh, töögrupp tuli kokku eelmisel nädalal ning leppisime kokku siis äh, päevakordade osas kuni aasta lõpuni, need päevakorrad on edastatud ka kõikidele liikmetele. järgmine kord tuleb esimesel oktoobril laiendatud töögrupp kokku ja siis on päevakorras ka sellised küsimused nagu inimõiguste allkomisjoni järgmise omaalgatusliku raporti äh, paikapanemine ning koordinaatoritele on juba ka öeldud, et nad võivad äh, välja tulla omapoolsete ideedega taolise omaalgatusliku raporti koostamise kohta ja sekretäriaati tuleb need ähm, kahekümnendaks septembriks hiljemalt saata. sekretäriaat on juba hakanud ka järgmise aasta kalendrist äh, rääkima ning koordinaatoritelt on samuti palutud ähm, koguda siis mõtteid omaalgatuslike raportite, delegatsioonide kuulamiste ja muude kohtumiste kohta, et selle kohta, mida me siis järgmisel poolaastal peaksime tegema paari sõnaga veel inimõiguste allkomisjoni delegatsioonidest äh, sellel aastal. me teame nüüd, et Euroopa Parlament äh, on pannud paika, et erinevates delegatsioonides võivad osaleda seitse meie komisjoni liiget ja mitte mingisugust konkreetset delegatsiooni allkomisjonist me ei ole ette näinud mitte millegi jaoks, kuid meie eesmärk on siis keskenduda nendele delegatsioonidele, mille parlament nii ehk nii on otsustanud äh, välja saata ja näiteks kindlasti ÜRO Peaassambleele tahaksime minna, äh, me tahaksime sinna saata komisjonist kaks äh, saadikut mitte siis ainult ühe, nagu me oleme varem rääkinud. ja oluline on ka see, et ähm, need allkomisjoni liikmed, kes osalevad äh, erinevates parlamendikomisjonide või delegatsioonide töös, teavitaksid sekretariaati oma soovist olla siis äh, inimõiguste allkomisjonide esindajaks ka nendes äh, komisjonides sellepärast et siis tuleb inimõiguste temaatika ka erinevates delegatsioonides ja komisjonides ehk paremini esile. ja väga kena oleks ju, kui inimõiguste allkomisjoni liikmed võiksid olla ühenduslülideks meie ja erinevate parlamendikomisjonide vahel. me nimelt ei tea täna veel, millal komisjonid täpselt kokku tulevad ja nüüd inimõiguse allkomisjonide liikmete osalema, osalemine delegatsioonides, sellest me räägime siis esimesel oktoobril ja see kõik tehakse kord-, seda tehakse siis kõike koos liikmete, koordinaatorite ja ametkonnaga. ning olen esimeste konverentsile saatnud kirja selle kohta, et Äh, et kasu oleks ilmselt sellest, kui äh, inimõiguste temaatikat äh, seonduvad arutelud toimuks siit Strasbourgis kolmapäeva õhtuti või neljapäeva hommikuti, sellepärast et siis oleks rohkem saadikuid kohal kui neljapäeva pärastlõunal ja kindlasti oleks siis suurem võimalus ka nõukogu ja komisjoni vastuseid otse saada täiskogus. ma tean, et see ei ole iseenesestmõistetav asi ja fraktsioonid võib-olla sellist seisukohta ei toeta. Te ju teate täpselt, äh, milles seisneb Strasbourgi problemaatika, kuid mulle siiski meeldiks, kui allkomisjoni liikmed selle algatuse üle natukene mõtleksid ja räägiksid sellest oma fraktsioonides sekretariaadi, äh, peasekretäri ja esimeestega sellepärast et kui me tahame, et inimõiguste temaatika oleks prioriteet parlamendi jaoks, tuleks ka debatid ja resolutsioonid äh, tõsta prioriteediks, nii et mitte jätta neljapäeva sappa sinna. aga sellest räägitakse ilmselt järgmisel nädalal fraktsiooni esimeeste konverentsil. nii palju siis äh, praktilistest küsimustest kuid veel kaks öö, äh, otseselt inimõiguste olukorda puudutavat märkust. Euroopa Parlament kiitis märtsis kaks tuhat kaheksa äh, heaks resolutsiooni, mis puudutas Afganistani öö, äh, noort öö, ajakirjanikku Pervish Berekšit, kes öö, mõisteti surma, teda süüdistati Jumala teotamis, toe-, teotamises sest et ta oli alla laadinud internetist in- äh,, artikleid äh, islamismi ja islamiusu ja naiste õiguste kohta. nüüd on kuulda, et äh, ta on vabastatud äh, vangistusest, see on väga hea uudis, aga ta peab kahjuks elama ainult maapiirkondades, kuna tema elu on ohus. aga vähemalt on ta vangistusest vabastatud ja lühidalt äh, räägiksin veel äh, Venemaal toimunud inimõiguste eest võitlejate mõrvad. Te ilmselt teate, et äh, Jerzy Buzek, Buzek saatis juulis Karl Pildile eesistuja esindajale kirja kus ta siis äh, palus, et nõukogu eesistuja tagaks selle, et Euroopa Liit võtab väga selge seisukoha nende inimeste mõrvade osas Venemaal ja teieni on jõudnud ka kiri, mille Karl Pilt äh, eesistujana nõukogu nimel on äh, meie komisjoni esimehele saatnud. ma tõesti loodan ja arvangi, et äh, äh, Rootsi eesistujariigina hoiab seda teemat pidevalt üleval, sellest räägime üsna mitu korda veel Venemaast sellel poolaastal, kolmekümnendal septembril suisa meil kuulamine inimõiguste olukorra kohta Venemaal ja äh, ma loodan, et nii paljud teist kui võimalikud või võimalik osalevad sellel kuulamisel ja info levib. koordinaatoritele ja laiendatud töörühma saadikutele ütleksin, et äh, äh, osalejate nimekiri on natukene muutnud, kes jäävad, on raske saada Venemaalt siia. selle asemel peaks tulema kuulus inimõiguste jurist Karina Maskaljenka, kes ka Anna Politkovskaja peret on äh, esindanud kohtus ning on toonud üsna mitu kaasust Euroopa Eh, ko-, eh, Euro-, eh, Strasbourgi inimõiguste kohtu ette. nii et kindlasti väga huvitav arutelu. aga nüüd, kallid kolleegid, kui keegi sõna ei soovi momendil minna järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt number kolm, puudutab see siis Äh, Birmas toimuvat. meil on täna võimalus arutelu pidada äh, Harn Yangfeega, kes on Euro-Birma büroo tegevdirektor. räägime siis sellest, kuidas olukord Birmas on arenenud, arvestades äh, proua Aung San Suu Kyi jätkuvat vangistust ja tuletan kõigile meelde, et proua Aung San Suu Kyi on ka Euroopa Parlamendi inimõiguste äh, auhinna Saharovi auhinna laureaat üheksakümnendast aastast. meil on siis kohal Euro-Birma büroo tige-, terevdiktor ju em-, Emmael Etanyasu, kes esindab äh, Rahvusvahelist Inimõiguste Föderatsiooni ning äh, ka komisjoni äh, välissuhete direktoraadist kohal Andreas List. nii et tere tulemast meie külalistele kõigepealt ja teeksin siis ettepaneku, et äh, härra Emanui Etanjasu ja härra Yang Vee äh, teile kümme minutit ja pärast komisjoni esindaja siis viieks minutiks ja siis eeldan äh, Äh, elavat arvamuste vahetust ka komisjoni liikmete vahel, nii et äh, kõigepealt siis härra Youngvee. Thank you, madam chair and thank you to the... tänan, proua juhataja, ma tänan ka inimõiguste allkomisjoni küllakutsest täna teie ees esineda. kõigepealt ma tahan öelda, et Do Aung San Suu kohtumõistmine ja jätkuv koduarest on sellised asjad, mida ei saa õigustada enam. oma kohtuprotsessi käis, oli äh, proua Aung San Suu olnud neliteist aastat oma viimased kahekümne aastast koduarestis ja see pidi lõppema kahekümne seitsmendal mail kahe tuhande üheksandal aastal. ja pärast seda tähtaega polnud enam sõjaväelisel režiimil ühtegi õiguslikku vahendit tema kinnipidamiseks, kuid kolmanda mai öösel John William Yato, Ameerika kodanik, ujus üle Injas järve äh, Aung San Suu majja. tal lubati seal peatuda kaheks ööks, kuna ta väitis, et ta on väga väsinud. kui ta ujus äh, järve teisele kaldale tagasi, ta arreteeriti. neljateistkümnendal mail äh, Aung San Suu Kyi ja kaks tema kaaslast viidi kodust vanglasse ja talle esitati süüdistus koduaresti tingimuste rikkumise eest äh, riigikaitseseaduse kahekümne teise jao alusel seda seadust tuntakse ka kui seadust, mis kaitseb riiki õõnestajate tegevuse vastu. Birma seaduste järgi on kohustuslik registreerida ööseks jäävad külalisi ametivõimude juures ja välismaalastel ei ole lubatud peatuda Birma kodudes. Aung San Suu Kyi eh, kohtuprotsess eh, algas kohe kaheksateistkümnendal mail. kohus võimaldas süüdistajal esitada neliteist tunnistajat ja kaitsel ainult kaks tunnistajat. see tähendab seda, et kohtuprotsess ei olnud eriti õiglane. üheteistkümnendal augustil eh, tunnistati Aung San Suu Kyi süüdi ja mõisteti kolmeks aastaks äh, vanglakaristusel. Äh, see karistus asendati SPDC poolt kaheksateistkümneks aastaseks koduarestiks võimalusega äh, seda hiljem lühendada hea käitumise korral. niimoodi väitis SPDC juht, et tegemist on kindral Aung San tütrega, kes oli vabadusvõitluse kangelane ja ohverdas oma elu rahva nimel. teised põhjused äh, vanglakaristuse asendamiseks olid järgmised, et sooviti säilitada rahu ja stabiilsus riigus, tagada seda, et seda ei vaadelda kui pahatahtlikkust isiku vastu ja et äh, vältida takistusi demokraatia teel. Aung San Suu Kyi advokaadid esitavad muidugi edasikaebusi ja kõrgem kohus on nõusnud, nõustunud apellatsiooni kaebuse vastu võtta. Äh, see ülekuulamine toimub kaheksateistkümnendal septembril. Äh, John Cheto Jetole määrati seitsmeaastane vanglakaristus nelja-aastase sutidega, kuid ta vabastati pärast seda, kui senaator Jim Webb äh, Virginiast isiklikult palus äh, kindral Danshall ta vabastada. minu seisukohast kui Aung San Suu Kyi'le esitati süüdistus ja määrati karistus, isegi enne seda oli ta juba kinnipidamise all, ta oli vang ja seega minu seisukohast temale ei oleks tohtinud esitada süüdistus äh, julgeoleku äh, tingimuste rikkumise eest, kui tema majja jõudis võõras kodanik, sest tema seda ei põhjustanud. kuid see julgeoleku rikkumine võimaldas Birma sõjaväerežiimil jätkuvalt teda kinni hoida ka pärast valimispäeva, et ta ei saaks täita oma rolli valimiste ajal. see vahejuhtum võimaldas Birma režiimil luua Äh, vahetud sidemed Obama administratsiooniga. see on märkimisväärne, sest kui olid loodud otsesidemed USA-ga, oli võimalik Birma sõjaväelastel äh, jätta kahe silma vahele Hiina soovid ja äh, avaldada suuremad surved Hiina päritolu kodanikele piiri ääres, Kokangi, Mongla ja teiste gruppidele siinjuures tuleks mainida, kuigi SPDC sõltub Hiinast, ei olnud ta sellega rahul. sest mida suuremaks sõltumus muutus, äh, seda suuremaks muutus ka Hiina-poolne surve. seega alati ütsitakse võimalusi Hiina surve tasakaalustamiseks, sest nad on tegutsenud selle nimel Venemaa suunal ja nüüd, kui neil on ka juurdepääs USA-le, äh, on nad püüdnud ignoreerida Hiina soove Hiina ei soovi ebastabiilsuse tekkimist oma piiriäärsetel aladel, sest kui tekib mingisugune võitlus, võib oodata põgenike voolu Hiinasse ja viimase sellise juhtumise puhul kolmkümmend tuhat kokangi põgenikku põgenes Hiina. samas on selge, et äh, sõjaväerežiim äh, hakkab avaldama survet nende rahvusvähemustele, äh, et toetada valimisi ja osaleda valimistel. kui nad seda ei tee, kasutab sõjaväeline režiim jõudu mis tähendab seda, et sadu tuhandeid põgenikke äh, äh liigub naaberriikidesse ja kui äh, rahvusvähemused otsustavad äh, osaleda eelseisvatel valimistel, siis saab olema Birma demokraatlikel jõududel väga raske boikoteerida neid välimisi, sest nüüd sõjaväerežiim väidab, et suurem osa enamusest eh,, suurem osa rahvastikust osaleb valimistel ja toetab seda. siinjuures tuleb välja möönda, et sõjaväerežiim tegutseb väga korrektselt ja on kalkuleerinud, et kui Aung San Suu Kyi vabastatakse ja osaleb valimistel, siis saab sõjaväerežiimil olema väga raske oma kandidaadi läbi suruda. teiseks äh, on tunda asjaolu, et mitte keegi ei ole rahul sõjaväerežiimiga Birmas ja kui inimestel lubatakse oma südametunnistuse järgi valida, siis nad ei valiks seda režiimi ja kuigi me oleme kindlad, et sõjaväelased kindlasti manipuleerivad kahe tuhande kümnenda aasta valimistulemustega, on väga oluline. et me üritame garanteerida vabad ja õiglased valimised. vastasel juhul äh, me jätame inimesed ilma võimalusest oma tahet avaldada. lõpetuseks ma tahan öelda, et Anksus see äh, vanglakaristuse asendamine koduarestiga, siis SPDC eh, juht kindral Tang Shor eh, ütles väga hämmastavad asjad, et ta asendas vanglakaristuse põhjusel, et tegemist on kindral Aung San tütrega. seda ta ei ole varem tunnustanud ja nüüd sellise fakti tunnustamisega ah, jätab ta nagu tagaukse lahti sest kui Aung San Suu Kyi isa äh, ohverdas oma elu rahva nimel, võib-olla siis ka tema äh, nüüd ohverdab oma äh, seisukoha ja võimaldab valimistel liikuda äh, ettenähtud kulgu mööda. tänan teid. Kiitos erittäin paljon, herra Jangve. Ja te selost... Suur tänu, härra Jangve. See oli väga selge ülevaate eest. Äh, Aung San Suu Kyi koduaresti äh, juhtumi ja eelseisvate valimiste kohta Myanmaris. mulle tundub, et et sõjaväeline Honda kasutab kõiki võimalusi, et äh, võimul püsida härra Atanasio, järgmine sõnavõtja, kes esindab Rahvusvahelist Inimõiguste Föderatsiooni. palun, härra Matthews. tänan. mul on väga hea meel tänasel koosolekul osaleda ja äh, Euro-Birma võrgustik korraldab ka koosolekut detsembris ja me üritame kokku kutsuda selle koosoleku järgsetel päevadel kõik olulised tegijad Euroopale. ma käisin maikuus Bangkokis, kus toimus suurim rahvusvaheline kogunemine Birma küsimuses, kus osalesid kõik suured rahvusvahelised riiklikud Birma ja piirkondlikud ühingud. see oli pühendatud teemale karistamatus Birma ja seal osalesid väljapaistvad eksperdid kes arutasid eh, tulevikustrateegiaid ja erinevaid lähenemisviisi, arvestades kahe tuhande kümnendal aastal eelseisvaid valimisi. Eh, selle kohtumise järelduste põhiline rõhk oli sellel, et rahvusvaheline debatt poliitilise arengute ja rahvusliku eh, lepitusprotsessi ning Birma demokratiseerimise üle oli seotud karistamatus ja see debatt jäi pidamata siiani. see on ka põhjus, miks me koos oma Birma partneritega, äh, Birma advokaatide nõukogu ja teiste organisatsioonidega äh, siis sel päeval, kui Aung San Suu Kyi kohtuotsus avaldati oma äh, teate rahvusvaheliste kuritegude kohta Birmas ja rõhutasime kiiret vajadust nende uurimiseks. põhjus, miks me selle aruande koostasime, seisneb selles, et me oleme saanud tänase päeva seisuga piisavalt infot sadade tõsiste inimõiguste rikkumiste kohta, sõjakuritegude kohta, inimsusevastaste kuritegudega, äh, pidevate inimõiguste rikkumiste kohta üle kogu riigi ja ikkagi rahvusvaheline kogukond keskendub põhiliselt poliitilistele arengutele ja, ja loomulik ka see, et keskendutakse Nobeli rahupreemia laureaadile Aung San Suu Kyi'le. me igati toetame tema tegevust, ta on muutunud Birmas omaette sümboliks, kuid eh, meie valik avaldada oma aruanne sel samal päeval, kui tema kohtuotsus välja kuulutati, ei olnud sugugi juhuslikult kuid me oleme sunnitud murega teatama. et kuigi Birmas on korda toime pandud kuriteod, mis kuuluvad ka rahvusvahelise kriminaalkohtu pädevusse ja on äh, toime pandud ka rahvusvähemuste vastu, on jäänud karistamata. Neid jätkuvalt pannakse toime, korraldatakse ja äh, juhitakse hunta poolt ka praegusel hetkel, kui me sellest räägime. ja see tuleks viia rahvusvaheliste ringkondade tähelepanu keskmesse äh, selleks, et leida terviklikku lahendust. Äh, sel põhjusel me püüame ale-, laiendada oma suhteid Birmas ja avaldada vastavaid uurimisi, ka sealhulgas raport, millest me rääkisime tunnistajad, kes on näinud neid õudusi, mille all birmalased iga päev äh, kokku puutuvad, on vägagi sattunud pantvangide olukorda, neid koheldakse väga julmalt. ja samas ei suuda terve maailm peale suruda kindralite grupile rahvusvahelisi õigusnorme. Ehm, seda on nõutud pidevalt ja seda on toetanud nii Birma kui ka rahvusvahelised inimõiguse aktivistid ja kutsutud on üles ka Euroopa Liitu moodustada rahvusvaheline uurimiskomisjon ning muuta see Euroopa Liidus oma põhiprioriteediks. ja sama üleskutse on saadetud ka ÜRO Peaassambleele. selleks, et avalikult hukka mõista inimsusevastased ja sõjakuriteod, mis on toime pandud Birmas. lisaks sellele Euroopa Liit äh, läbi oma kahe Äh, liikmesriigi, kes kuuluvad ÜRO Julgeolekunõukogusse, peaks aktiivsemalt osalema lobitöö tegemises selleks, et läbi suruda vajalik otsus ja julgeolekune resolutsioon, äh, hoolimata sellest poliitilisest kontekstist, mis meile kõigile praegu tuttav on. me kõik nägime, milline oli tulemus, kui Euroopa mobiliseeris oma diplomaatilised jõud enne äh, surmanuhtluse alase moratooriumi vastuvõtmist ÜRO Peaassamblee. me loodame samasugust tulemust saavutada Euroopa diplomaatidel ka Birma küsimuses. Äh, meie organisatsioon ja mitmed Birma ühingud on avaldanud oma pettumust äh, seoses Euroopa Liidu poolt hiljuti vastu võetud sanktsioonidega pärast Aung San Suu Kyi kohtuotsust Eh, kodanikuühiskond ja Birma demokraatlikud liikumised ootasid palju jõulisemat reaktsiooni. korduvalt on Euroopa diplomaadid õigustanud äh, argumente, et, et sanktsioonid ei toiminud nii nagu soovitud, nad ei olnud mõjusad ega ei taganud soovitud tagajärjed. Eh, meie organisatsiooni ja Birma aktivistide nimel need sanktsioonid ei saanudki tagada vajalikud tagajärjed, kuna nad ei olnud täiuslikud ja olid, ei olnud sihipärased. daamid ja härrad, enne kui ma lõpetan, ma tahaksin teile edastada Birma kodanikuühiskonna sõnumi. Äh, Birma demokraatliku liikumise sõnumi tegemist on inimestega, kes elavad selles riigis ja väljaspool seda riiki ning loodavad paremale tulevikule, et Euroopa Liit ei peaks langema kahe tuhande kümnenda aasta valimiste lõksu. Äh, Euroopa Liit ei tohiks julgustada seda vastuvõetamat protsessi, vaid peaks nõudma ka seda, et et valimisprotsess ei ole usaldusväärne ja ka nõndanimetatud demokraatia tee ei ole usaldusväärne. see toob kaasa äh, väga ohtliku, halvasti koostatud põhiseaduse, sest need valimised on korraldatud äh, režiimi poolt ja režiimi jaoks, selleks et säilitada võimu ning tagada äh, režiimi institutsioonide karistamatuse neile karist-, kindralitele ja nende järglastele ja see ei ole õige valik Euroopa Liidu jaoks, ei tohiks olla Euroopa Liidu valik. Need valimised ei taga lootust selle riigi elanikele, vastupidile. sellest kujuneb Birma demokraatia matus pigem selle sõnumi peaks Euroopa Liit edastama ka teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele, ÜRO-le, ASEANile ja teistele. selline peaks olema Euroopa Liidu lähenemine valimiste eelõhtul. Äh, kui Antsu Susi on ikka veel koduarestis ja praegu on Birmas kaks tuhat kakssada poliitilist vangi, kuigi rahvusvahelised ringkonnad on juba aastaid nõudnud nende vabastamist puuduvad igasugused garantiid sõnavabaduse, ühinemisvabaduse tagamiseks. jätkuvad võitlused vähemuste vastu. keegi täna ei usu, et eelseisvad valimised saavad olema vabad, õiglased, hästi korraldatud ja inimestel on õigus vahetada mõtteid ja võtta sõna selle protsessi käigus inimestel ei ole olnud võimalust isegi hääl- äh,, lugeda läbi seda põhiseadust, mille üle nad peavad hääletama ja alles eile Hangi, Haagis äh,, kui minuga olid koos Birma inimõiguste kaitsjad äh,, kuulsin ma lugusid sellest, kuidas terved külad hääletasid põhiseaduse vastu, aga siiski lõpptulemus oli pooldav. mitte ühtegi häält ei antud justkui põhiseaduse vastu eelmisel nädalal arreteeriti inimesi Birmas lihtsalt sel põhjusel, et neil olid Aung San Suu Kyi toetuseks landleed. seega ei võimaldata mitte mingit demokraatlikku dialoogi. see, mis praegu Birmas toimub, tähendab tõsiseid kuritegusid, kuritegusid, mida on toime pandud viimase neljateist aasta jooksul ja see on häbiväärne plekk kogu inimkonnale. et see ei ole saanud rahvusvaheliste ringkondade prioriteediks ja meil blokeerivad öö, äh, teatud riikide tugev lobi, keda toetavad need, kes ei ole riigijuhid, kes ei osale dialoogis, vaid on osaliseks probleemis. see äh, kindralite jõuk on kurjategijate jõuk ja rahvusvahelisel tasemel tuleks neid kohelda sellistena. tänan. suur tänu, härra Atanasiu. Äh, ma tahaksin tõesti kiita vabaühendusi ja inimõiguste organisatsioone selle eest, millist tööd nad on Birmaga teinud, meie koostöö Birmaga on läinud väga hästi ja Birma advokaatide nõukogu on samuti meie äh, koostööpartner, Ühendkuningriigis on neid organisatsioone palju ja kõik teevad suuri jõupingutusi olukorra parandamiseks Birmas, kuid nüüd hea võimalus anda sõna komisjoni esindajale ja ilmselt äh, saame selgitusi selle kohta, mida tehakse nõukogus antud küsimuses, kuidas on lugu sanktsioonidega ning äh, kuidas nõukogus üldse suhtutakse nendesse valimistesse, mis tõesti on suhteliselt kahtlased ja kogu selle taustal on siis põhiseadus, mis on äh, ebaausalt vastu võetud ja kahjuks siis armee positsioonid on ainult tugevdatud ja Andreas List, kes komisjoni välispeadirektorit esindab, saab siiski järgmisena sõna. Uh, uh, suur tänu, proua esinaine. suur tänu võimaluse eest lühidalt uh, väljendada oma vaateid, meie vaateid suur tänu Harn Young-Weile, alati on teda hea kuulata, mõistlikku häält äh, ja mõistuse häält äh, ja äh, alati on eksiili kogukondade seas sellist mõistlikku häält kuulda väga hea. olukord praegu on väga keeruline Birmas nii et äh, selget otsust nagu, et äh, sanktsioone tuleks tugevdada, ei, sellest ei piisa. olukord on praegu väga volatiilne äh, nii välismõttes kui ka sisemõttes, me oleme siin kuulnud Aung San Suu, Aung San Suu Kyi ähm, ähm, kohtuprotsessist komisjoni president Barroso on sõna võtnud väga häälekalt äh, selles küsimuses ning teine suur äh, nii-öelda katastroof meie jaoks on need valimiste ettevalmistamised Birmas, hiljutised meeleavaldused teatud provintsides äh, ähvardavad levitada, levida ka mujale ning lisaks sellele siis veel hiinlaste seisukohad seoses Birma valitsusega Ameerika Ühendriigid äh, praegu on oma poliitikat ümber hindamas, äh, Hillary Clinton on selle välja kuulutanud ja äh, senator Chingueb käis ka visiidil ja paralleelselt ÜRO jätkab ka oma jõupingutusi. nagu te aru saate, olukord on tõesti väga keeruline, sellega käivad kaasas sotsiaalsed ja majanduslikud raskused ja olukord on täna seega siis selline, et äh, raske või suisa võimatu on anda selget ühest vastust. milline on Euroopa Liidu öö, äh, positsioon sellest küsimusest. ühispositsioon on paigas üheksakümne kuuendast aastast, seda on pidevalt täiendatud äh, põhimõtteliselt sanktsioonidega. me peame mõistma, et Euroopa Liidu mõju Myanmari valitsuse üle on äh, vägagi piiratud ja järjest kitsamaks äh, meie tegutsemisruum jääb. valimiste boikoteerimine, mida äh, härra Yangwei ka mainis, on Birma vääramatu strateegia. teekaart Äh, on väga selge, võimul on Birmas äh, sõjakindralid, nende võim järjest suureneb pärast igast kriisi, ka pärast Safroni revolutsiooni, nagu te teate, nende positsioon äh, tugevnes väga oluliselt ja tundub, et see on nii ka seekord. valimised ei saa kindlasti olema vabad ja õiglased aga küsimus on selles, kuidas nad üldse võiksidki olla ja kui vabad nad võiksid olla. ja siin ma jõuangi selle vastuseni, mida komisjon võiks anda. üks piirkond, kus me peame tegevust kindlasti jätkama, on äh, humanitaarabi andmine ja on tekkinud ka võimalus, et äh, Kokmeri või Vaa piirkonnas võib olukord äh, kontrolli alt väljuda ja siis on vaja humanitaarabi suurendada, seda on vaja Äh, mõlemal pool piiri. komisjon oleks võinud võtta ka lihtsama lähenemise ja toetada sanktsioonide karmistamist, kuid me ei ole seda pooldanud, meie oleme huvitatud tasakaalustatud lähenemisest, mis arvestab ka olulise keerukusega, olukorra keerukusega äh, ja keeldume dialoogist, nii nagu ikka, kuid peamine on siis meie jaoks leida võimalus, kuidas oma mõju, piiratud mõju kontekstis siiski kuidagi asju äh, kujundada. üldiselt on meie abi äh, suun-, suunatud peaasjalikult haridus- ja tervisesektorisse, oleme mõne partneriga loonud uue Äh, fondi, mis keskendub põllumajandusele, kalandusele, väiketalunikele, mikrokrediidile ja see uus äh, fond käivitub siis äh, järgnevatel nädalatel või hiljemalt kuudel. kahjuks tuleb öelda, et sanktsioonide tee üksi ei aita olukorda parandada kuid äh, ilmselt äh, muudaks Myanmari valitsuse veelgi jäigemaks ja mingisugune kommunikatsioonikanal tuleb äh, alles jätta. pragmaatiliselt rääkides oleme me sellised kanalid juba avanud komisjonina teatud abipiir-, valdkondades, millele ma viitasin, ja lisaks sellele oleme üritanud äh, avada uue suhtluskanaliga seoses aastatuhande arengueesmärkidega. me üritame nii-öelda sellised hea valitsemistava üksused eh, nii-öelda istutada Myanmari ametkonda läbi nende kontaktidega. peatuksin siinkohal ja vastan edasi võib-olla küsimustele, nii et eh, suur tänu, proua esinaine! suur tänu, härra List! arutelu käigus koos meie külalistega saame mõelda sellele, kuidas Euroopa Liit ja Euroopa Parlament peaks suhtuma nendesse valimistesse, kuidas Euroopa Liidu rahalisi vahendeid saaks kasutada ja kas Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumenti võiks ka kuidagi ära kasutada ja huvi pakuks kindlasti äh, teada ka sellest, et kas ähm, Euroopa Liidul on ka mingisuguseid äh, kontakte olnud Hiina ja Ameerika Ühendriikidega olukorra parandamiseks. Al-, avaksin arutelu, nii et kallid kolleegid, äh, teil on sõna. proua Lohpiiler, olge hea. proua Lohpiiler aitäh, mul on kaks küsimust. tänan seni esi-, tehtud esitluse eest, üks küsimus on härra Haan Jangveele. nagu me kuulsime, valimisinformatsiooni, siis saime ka neid soovitusi, millega, mis millest üks seisnes selles, et me võiksime olla täiesti nende valimiste vastu, mida teie selle kohta arvate? teine küsimus on Euroopa Komisjonile. et humanitaarabi küsimustes kuidas te äh, püüate nende piiriküsimuste puhul teha koostööd Hiina valitsusega? suur tänu, proua Lohpiiler ja järgmisena saab sõna härra Obiols, palun. Eh, aitäh, see oli tõepoolest äärmiselt huvitav kuulda nii palju situatsioonist Birmas, eh, erinevatest vaatevinklitest lähtudes. oleme tõdenud, et on võimalikud erinevad vaatenurgad, kui me vaatleme seda Birmas toimuvat võitlust demokraatia, inimõiguste ja vähemuste õiguste eest. loomulikult öö, on olnud väga jõulisi väljaütlemisi enamik riike on üksmeelsed selles, et sõjaline režiim tuleb hukka mõista ja seda me kuulsime ka täie selgusega. kuid me kuulsime ka komisjoni e-, esindajalt, kes Äh, viitas erinevate poliitiliste meetmete koostoime vajadusele, viidates sellele, et täiendav sanktsioonide karmistamine äh, mille võimalusi äh, on kasutatud nii nõukogu ettepanekul kui ka sanktsioonide tugevdamise kaudu peaks olema toetatud humanitaarabist ja teistest abivahenditest, seega on meil siin lähenemine nagu kahest punktist lähtudes. paljud öö, vahendid, mida oleme püüdnud kasutada, ei ole siiski tulemusi andnud ja need muudavad meid tegelikult teatud määral nõutuks. me peaksime me oleme sunnitud tõdema et tegelikult tulemusi me ei ole saavutanud tulemusi mida me tegelikult oleksime oodanud et me suudame neid saavutada oleme olnud staatilised ja tegelikult väga vähe edasi liikunud Äh, see, mis puudutab äh, Aung San Suu Kyi teemat, siis see on tegelikult teema rahvusvahelise üldsuse äh, päevakorras juba kaheksakümnendate aastate keskpaigast ja andke andeks, nüüd tuleb siis siiski tõdeda, et rahvusvaheline avalikkus, inimõiguste eest võitlejad pole siiani suutnud tagada seda, et olukord muutuks komisjoni esindaja rääkis siin ka e, seda, et kogu olukord teeb meid rahutuks ja murelikuks, kuid pidagem silmas, et iga järgmine kriis on aidanud siin tegelikult tugevdada sõjaväelise võimu positsioone. kui on, skati mängus on selline vanasõna, et kui ei tea parasjagu, mis kaarti järgmiseks mängu panna, siis pannakse mängu see kaart järgmisena, mis sul parajasti käes on. jah, tähendab, ma olen täiesti kindel, et Birmas on nii mõndagi, mida tõsiselt hukka mõista, sellel seisukohal on nii Euroopa Liit kui ka ÜRO kui ka rahvusvahelised organisatsioonid. kuid need organisatsioonid kõik koos peavad tegema parima võimalikku selleks, et suuta Birma valitsus sõjaväelist režiimi tõepoolest survestada selleks, et ta satuks rahvusvahelisse isolatsiooni ühelt poolt. samas me peame jätkama dialoogi selleks, et oleks võimalik käimasolevat abiprogrammi, mis on väga tagasihoidlik, tõepoolest ellu viia ja proua eesistuja ütles ju ka, et no mida peaks siis tegelikult Euroopa Liit tegema, mida peaks tegema Euroopa Parlament äh, pärast seda, kui me oleme lihtsalt valimised kui sellised hukka mõistnud, no hästi, mõistame hukka, äh, hästi, äh, siis me toetame opositsiooni peajõude, kuid Äh, äh, valdavates küsimustes puudub opositsioonil igasugune võimalus reaalses elus ja selle kujundamises kaasa lüüa. meile väideti siin ka, et äh, need valimised ei ole õiguspärased ega õiglased, see on väga ränk avaldus küsimus on nüüd siis selles, kas me siis üldse äh, peaksime sinna lähetama oma valimisvaatlejaid või sellest loobuma, kuivõrd tegemist on lihtsalt täiemõõtmelise farsiga või me peaksime juba osalema valimiste korraldamise protsessis, hästi, kui me selles osaleme, kas me siis äh, tegelikult ju tagame sellega, et valimised legitimeerivad sõjaväelisi võimu, kas see saab olla meie eesmärgiks? või me peaksime siiski vaatlejaid saatma, sest kui me vaatlejaid saadame, siis, siis meil tekib üldse objektiivne võimalus neid valimisi kajastada. suur tänu, härra Obiols, järgmisena härra Kuukan ja et tegemist oleks huvitava arvamuste vahetusega ka meie külalistega, saab, saavad veel sõna meie kolm külalist, kuid äh, härra Kuukan kõigepealt. suur tänu, proua esinaine ma pean vabandama, ma jäin hiljaks. ja seega võib-olla see küsimus, mille ma esitan, sai vastuse juba avasõnades, kuid küsin ta ära ikkagi nagu eelkõneleja ka ütles, on olukord Myanmaris jäänud samaks, äh, olnud sama juba aastaid ning Aung San Suu Kyi on endiselt vangistuses, ilm, endiselt kannatab sama saatuse all, vaatamata sellele, milliseid tohutuid jõupingutusi terve rahvusvaheline üldsus on teinud. nii et äh, ma arvan, et meil on tõesti kohustus vaadata, millised oleksid kõige tõhusamad viisid äh, tema aitamiseks ja et kuidas olukorda riigis muuta. ja sellepärast ma arvan, et tegevuste koordineerimine kõikides rahvusvahelistes organisatsioonides või vabaühendustes või ükskõik kellega, kellest oleks kasu, tuleks ära kasutada. ja minu küsimus meie külalistele, keda on hea meel siin täna näha, on järgmine. ma tean, et ÜRO-s Kambari äh, kuulus Nigeeria professor, kes on ÜRO peasekretäri eriesindaja, külastas Myanmari ja on seda teinud mitu korda, on kohtunud ka võimul olevate kindralitega, kuid tulemuseks on äh, ümmargune null. ja minu küsimus on, et äh, kas on võimalik, et tema arv, kas on võimalik, et äh, oleks kuidagi äh, võimalik koordineerida kõiki neid erinevaid tegevusi, mida rahvusvahelised institutsioonid teevad selleks, et lõpuks äh, mingisugune tulemus ikka kuskilt oleks tulemas. suur tänu, proua esinaine! suur tänu nende küsimuste eest, härra Kuukan, võime jätkata kindlasti teiste arv-, teise küsitlusvooruga, kuid kõigepealt vahepealt äh, meie külalised, härra Jangvee, räägite äkki valimistest, kuidas me peaksime nendesse suhtuma? ja räägitagi ka sellest, kuidas võiks olukorda mõjutada meie nii, et Hiina natukene selgema seisukoha võtaks Birma olukorra kohta ja, ja siis esitati küsimusi veel äh, vabaühenduste töö koordineerimise kohta, et kuidas see võib-olla positiivselt olukorda saaks mõjutada, Rai Angvee, palun. Thank you very much um.... suur tänu. kõigepealt ma sooviksin öelda, et et kahtlemata on sõjaväerežiim inimõigusi rikkunud ning tuleks teha lõpp nende karistamatusele tunnele. kuid põhiküsimus, mille tõstatasid lugupeetud parlamendiliikmed, oli kuidas muuta olukorda ja kuidas tegelikult koordineerida rahvusvaheliste ringkondade tegevust ma olen viimase kahekümne aasta jooksul püüdnud rahvusvaheliste ringkondade tähelepanu Birmale juhtidele. selleks on loodud spetsiaalne büroo, et koordineerida tegevus sõjaväerežiimi vastu, kuid nagu ma mainisin, rahvusvahelistel ringkondadel puudub vajalik tahe ja suutlikkus mõjutada äh, Birma olukorda ja läbi viia muutusi. võib-olla nüüd esimest korda avaneb võimalus firmasisesteks muutusteks. me oleme viimase kahekümne aasta poolt muutnud väljaspoolt seda muutust läbi viia ja nüüd esimest korda sõjaväe režiim lubab valimised läbi viia. iroonia peitub selles, et sõjaväerežiim soovib neid valimisi, et nad tahavad näidata, et nad on legitiimsed ja äh, nad suuda niimoodi näidata, et rahvas on neid valinud iroonia peitub selles, et demokraatlikud jõud ei võida nendel valimistel vastupidi. teiseks, ma ei ole nõus siia sõjaväelise põhiseadusliku korraga, ma ei soovi, et sõjavägi jääb võimule, kuid äh, sõjaväerežiim Äh, on teinud ettepaneku, et edaspidi nad ei juhi riiki otseselt sõjaväena, vaid kaudselt läbi parlamendi, mille nad valivad. Nad püüavad säilitada kontrolli parlamendi üle, nad endiselt manipuleerivad valimistega, kuid nad püüavad liikuda nii-öelda otseselt võimult kaudsele võimule ja nad peavad selleks saama ka rahva poolehoiu. Äh, nad suruvad seda põhimõtet läbi ja arvab, et äh, rahva tahe on oluline, siis kui sõjaväeline režiim ka seda arvab, siis nad peaksid tõeliselt mõtlema selle üle, mis on rahva tõeline tahe. sel juhul, seetõttu ma ütlen, et me oleme kakskümmend aastat püüdnud rahvusvahelisel areenil olukorda muuta mis ei tähenda, et me ei peaks siseriiklikult üritama seda muuta. tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal Äh, kui see partei võimule tuli, ma läksin eksiili, me ütlesime, et need valimised ei saa olema õiglased, neid manipuleerivad äh, sõjaväelased, kuid Aung San Suu Kyi äh, koos tema poolehoidjatega erakonnast boikoteerisid valimisi ja nad võitsid selle võitluse, sest inimestel avanes siis võimalus valida oma tahtejärgi kas see võib uuesti korduda, ma usun, et sõjaväerežiim enam seda viga ei korda, manipuleerib valimiste, kuid vähemalt on mingigi võimalus äh, Äh, taolises olukorras äh, esile tõsta ka rahva tahet. suur tänu, härra Jangve ja härra Tanja Siu, teil on nüüd võimalus vastata küsimustele ja märkusi teha. suur tänu. ma mõtlesin, et kui me rääkisime sellest, et rahvusvahelised ringkonnad ei ole õnnestunud ei ole suutnud olukorda muuta. ja kui ma kuulsin Euroopa Komisjoni esindaja seisukohta, tekkis mulje, et et minu sõnavõtu algsõnad on ikka veel asjakohased, sest mulle ei meenu ühtegi korda, kui võitlus karistamatuse koht vastu Birmas oleks tõusnud rahvusvahelise ringkondade tegevuse päevakorda rahvusvahelisel areenil on nõutud pidevalt poliitilist dialoogi, seda on toetanud ÜRO peasekretäri büroo, see on jäänud ka nende äh, tegevuse prioriteediks ja loomulikult see kukkus läbi. Äh, tänase päeva seisuga on neid ebaõnnestumisi Birma suunal olnud palju kuid me tegutseme koos Birma vabaühingutega, me ei ole mingi välisorganisatsioon, me tegutseme nendega koos, arendame neid edasi ja tegutseme nende soovide järgi. Birma vabaühingud on need, kes ei soovi neid valimisi ja seda lihtsal põhjusel, sest need valimised saavad olema karikatuur ehk Birma demokraatia matus ja äh, see võimaldab ainult sõjaväerežiimil kaudselt võimule jääda, äh, muuta legitiimseks sõjaväerežiimi järgmiseks kahekümneks, kolmekümneks, viiekümneks aastaks. see ei saa olla äh, valikuvõimalus Birma elanikele. me peaksime tagasi pöörduma meie prioriteetide juurde me peame arvestama seda, kuidas need sanktsioonid, mida Euroopa Liit on kehtestanud, mõjutavad ka Birma elanikke. ja kui me sanktsioone kohaldame, siis me peaksime need sihipärasemaks muutma finantsinvesteeringutele, gaasi, naftafirmadele, me teame, millised ettevõtted tegutsevad firmas äh,. Äh, tuleks leida lahendusi ka sanktsioonidega Londonis äh,, kus paiknevad rahvusvaheliste firmade kindlustusfirmad Äh, ja need firmad äh, tegutsevad riikides, mis on Euroopa Liidu riikides. tuleb ka täiendavaid sanktsioone rakendada ka Hiina ja India firmade vastu, mis tähendab seda, et me teatud hetkel peame tegutsema vahetult, otseselt, kuid tundub, et ka isegi Euroopa Liidul pole poliitilist tahet äh, täielikult blokeerida Birma kindralite juurdepääs nende rahalistele vahenditele. see oli minu esimene mõte. teiseks Äh, olukord Birmas on äärmiselt toonlik, delikaatne, nii nagu oli Kolumbias või Kongos. see on ka põhjus, miks International Human Rights Watch ja teised rahvusvahelised organisatsioonid toetavad kohalikke liikumisi, äh, kodanikuühiskonna vabaühendusi ja inimõiguste aktiviste. see on nende kodumaa, nad tunnevad seda paremini ja tunnevad selles olukorra keerukust, tunnetavad selle olukorda keerukust paremini kui teised ma ei mõista, kuidas me ikka räägime valimistel, kui inimestel puudub juurdepääs Birma põhiseadusele, mis on äärmiselt keeruline dokument, mis näeb ette mitme parlamendi loomist äh, föderaaltasandil ja teistel tasandil. Neil ei võimaldada isegi dialoogi astuda ja ma tulen tagasi oma mõtte juurde, kuidas me üldse saame oodata mingeid positiivseid arenguid Äh, ühes kõige julmemas režiimiga riigis maailmas. me peaksime otsima teisi võimalusi, me peaksime käivitama poliitilise dialoogi ja tõstatama küsimuse äh, kriminaalvastutusest. see peaks olema meie prioriteetne lähenemine Birma suunal. võitlus karistamatuse vastu, see pole veel alanud, nüüd on aeg see käivitada ja alles siis me võime rääkida ainult kätte, käega katsutavatest ja võimalikest tulemustest. suur tänu, härra Tanasiu, enne kui sõna saab komisjoni esindaja, teeksin kaks äh, märkust veel. aastal kaks tuhat kümme nagu ma aru saan, septembris äh, korraldatakse Brüsselis järgmine ASEAN-i tippkohtumine ja komisjoni esindajale järgmine küsimus äh, kuidas valmistab komisjon Birma küsimust ette ASEAN-i tippkohtumise osas ette, see peetakse ju siin, see konverents, ja nagu ma aru saan, selle raames äh, toimub ka Aasia-Euroopa rahvafoorum, nii-öelda vabaühenduste konverents äh, vist osaliselt tahetakse pidada siin Euroopa Parlamendis, kui parlament sellega nõus on, meie kindlasti toetame seda, ma olen ise Soomes oma koduriigis toetanud selle foorumi tööd ja üks meie esimene nõudmine oli, et Birma hoitaks pidevalt päevakorras. aastal kaks tuhat kuus Soome eesistumise ajal toimus ASEAN-i tippkohtumine Soomes ja Soome nimel äh, äh, võttis Erki Toomioja, meie välisminister, vastu Birma opositsiooni esindajad, need olid väga avameelsed arutelud ja see oli väga oluline samm aga härra List, küsimusi teile on teisigi, aga võib-olla äh, va-, äh, natuke räägite ASEAN-i tippkohtumisest ka. Thank you, Mrs Chair uh.... suur tänu, proua esinaine. firma on ASEM-i äh, liige ja seega on neil õigus osaleda kohtumistel kehtib konkreetne reegel Euroopas toimuvate kohtumiste osas, kuid meie seisukoht on si-, selge, Birma äh, valitsuse ähm, kaasamine asemikohtumistesse on parem variant, kui neid isoleerida, sellepärast et isoleerimine tegelikult äh, äh, mängiks nagu iseenda väravasse meie, sellepärast nad tahavadki omaette seal vaikselt tegutseda äh, Äh, ilma välisilma sekkumiseta. nüüd Hiina. kuidas saada parem kontakt Hiinaga? Ferrero Aldner, minu volinik, on isiklikult äh, võtnud endale kohustuse Myanmari küsimus igal võimalikul juhul esile tõsta ja teeb seda Hiinaga kohtumistel alati. ja ka Euroopa Liidu ASEAN-i kontekstis võetakse Birma pidevalt esile ja loodetavasti tulev ASEAN-i seisukohad selles küsimuses kujunevad äh, välja ka teast tänu sellele, et meie oleme sellele küsimusele nii palju panustanud. Euroopa Liidu eriesindajad, erisaadikud kasutame selle jaoks ja Ferrero Waldner pidevalt julgustab Myanmari valitsust äh, härra Fassino meie eriesindajaga ühenduses olema, kelle eesmärgiks on Kampari ja ÜRO Äh, bürood toetada ja Euroopa Liidu poliitikat edendada selles piirkonnas. ja ma ei ta-, tahaksin ühe segaduse selgitada. mulle väga meeldib see, et erinevaid lähenemisi on Myanmari osas nii palju. asi ei ole selles, et meil oleks vaja ühtset lähenemist, on väga hea, et on olemas sellised vabaühendused, kes on võtnud väga kindla ja jõulise suuna selge see on, et olukord ei ole stabiilne, tundub, et on stabiilne, ei Äh, tegemist on üleminekuperioodiga, paigas on teekaart, nagu ma ütlesin, olukord on keeruline ja volatiilne. aasta pärast tuleb äh, otsa vaadata vältimatule, et valitsuses on äh, küll mitte täiuslik, kuid siiski sinna valitud valitsus ja nüüd väike märkus ka valimiste kohta, ma pean teile pettumuse valmistama, Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni saatmise võimalikkus on minimaalne kõigepealt sellepärast, et valitsusel on komme isolatsioonis oma teekaarti järgida ja teiseks meil on vaja kutset ja kolmandaks see delegatsioon siis legitimiseeriks protsessi või ei, aga selge on see, et seda kutset me kunagi ei saa komisjon on, vabandust, valitsus on öelnud, et võib-olla ASEAN-i diplomaate lühiajaliste vaatlejatena nad isegi lubaksid riiki. ja nüüd siis äh, riigis endas äh, erinevad jõud selle kohta ka. minu, ma olen seal riigis käinud umbes kolmkümmend kaheksa korda, kui ma nüüd need viisatemplid kokku äh, lugesin õigesti ja ausalt öeldes ma ei tea, ei ole kohanud ühegi inimesega, kes toetab sanktsioone. Eh, tõesti, arvamusi on palju Birmas endas, aga seda tead ainult valimiste suhtes. meil on üks valitsusmeelne grupp, kes näeb valimistes võimalust institutsionaliseerida teatavat mingisugust sellist pool tsiviil, pool armee valitsust ja on teine osa neid äh, kes ütlevad, et nemad tahavad äh, kasutada valimisi legitimiseerimaks äh, seda valitsust, mis ei ole demokraatlikult äh, legitiimne, kindlasti mitte praegu. ja siis on kolmas grupp, kes on pidevalt vastasseisupoliitikat ajamas, mida iganes valitsus ütleb, see on juba ette teada vale sellele viitasid siin ka teised, et see nii on. ja lõpetuseks suhteliselt huvitav on äh, grupp äh, vabaühenduse esindajaid, kodanikuühiskonna esindajad, kes äh, räägivad teekaardi järgimise poolt, kuid et seda järgiksid siis üksikisikud valitsussüsteemide sees nii et nagu te näete, isegi Myanmaris endas kodanikuühiskonnas on seisukohad valimiste suhtes vägagi erinevad ja otse välja öeldes äh, tuleb ju küsida, et kes meie siis oleme, kes ütlevad, äh, kirjutavad ette äh, Myanmari kodanikuühiskonnale, mida nemad peaksid arvama iseenese teekaardi kohta. suur tänu, härra List. meil on paar minutit veel ja härra Kill Nielsen, nagu ma aru saan, on proovinud sõna, palun. Merci une première question. Qu'en est-il de ces cinq points Esimene küsimus. kuidas on siis see tegevusplaani ja viie punktiga? ja kuidas me peaksime, eh, kuidas, mis sellest välja tuli, kuidas see ellu viidi? ja teine küsimus, see puudutab IDH esindajat Te räägite rahvusvahelisest uurimiskomisjonist eh, inimõiguste mm, rikkumiste tuvastamiseks. meil on ju juba aastaid see olukord teada, mida te siis nüüd sellisest komisjoni tööst ootate, mis see nüüd enam peaks veel päevavalgele tooma, aitäh! suur tänu, proua Nielsen! kellele te küsimuse esitasite, proua härra Jangvele või kellele? voitte varmasti... No niin, nyt ymmärrän, että se oli... Nagu ma aru saan, siiski härra Tanasjule, kuid muidugi teised võivad ka sõna võtta, kuid kõigepealt härra Tanasju. Thank you. Uh... Tänan. alustan rahvusvahelise uurimiskomisjoniga, see on lihtsam küsimuse osa me tunneme oma töö poliitilist raamitistikku. see puudutab komisjoni välismaiseid diplomaate. alustame rahvusvahelise uurimiskomisjoni tegevusega. kui me räägime Rooma statuudi seitsmendast ja kaheksandast artiklist, siis selles on loetletud äh, need äh, kuriteod, äh, millest enamikku sooritatakse ka Birmas. me ei saa pöörduda rahvusvahelise kriminaalkohtu poole, kuivõrd Birma ei ole allkirjastanud Rooma statuuti. Äh, see mitmes koosolekutel on rõhutatud, et rahvusvaheline komisjon saab siiski tegutsema asutada, tööle asuda, leidmaks kinnitust nendele kõige õudsematele kahtlustele, mis Birma sündmuste suhtes olemas on. me võiksime selle uurimiskomisjoni tegevuskäigus ka kindlaks teha, kuidas Euroopa Liit ja teised rahvusvahelised organisatsioonid saaksid Äh, selle kuritegude paljastamisele äh, kaasa aidata koostöös teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja ka Euroopa Liiduga. Aasias on erakordne Aasia, Aasias on Aasia suunal tegutsevad erinevad organisatsioonid, mina olen Aasia suuna direktor Äh, tegemist on küll teise kontinendiga, kuid äh, Rooma statuut ja äh, rahvusvaheline kohus on globaalse tegevustoimega ja me ei saa kuidagi lähtuda sellest, et üks või teine riik asub väljaspool rahvusvahelise kriminaalõiguse toimet, seda peab arvestama ka Birma. siis ma tahtsin öelda ka veel midagi selle suhtes, mida siin rääkis komisjoni esindaja. tege-, ma tahaksin rõhutada, et tegemist on sõjaväelise hunta, kes riiki juhib. loomulikult edendame me selle riigiga diplomaatilisi suhteid ja on olemas ka suhted Birma valitsusega, kuid me peame silmas pidama, et need on kontaktid tegelikult sõjaväelise huntaga. ei ole mitte mingit mõtet siinkohal birmalastele öelda, et Eh, mida nad peaksid Birmas eh, mm, tegema, kuidas nad peaksid toimima, selline ei saa olla meie lähenemine ja ka rahvusvahelistel foorumidel me küsimusele niimoodi eh, ei lähene. kuid ma võin teile kinnitada, et olen kogu oma elu pühendanud äh, Eh, Birmale ja ma, eh, me tõepoolest eeldame, et rahvusvahelisel tasandil eh, tehakse nii mõndagi Birma heaks. Te, meie ja ei saa sugugi loobuda Euroopa Liidu toetusest ja kui rahvusvaheline avalikkus tõepoolest niisugust toetust avaldada soovib, Äh, ja ei lähtu mitte sellest, et äh, need inimesed, see tähendab rahvusvaheline üldsus tervikuna teab kuidagi asjadest oluliselt paremini kui birmalased ise. see on suhtumise küsimus, seda me ei tohi teisalt sugugi lubada. ma arvan, et äh, Euroopa Liidu põhilähenemise alus peab seisnema selles, et toetada kõiki vabameelseid püüdlusi. härra Jangve, kas te selle kohta soovite veel midagi öelda, kui ei, siis oleme valmis äh, lõpetama oma arutelu. härra Young või? jah, ma teen väga lühidalt. ma tahtsin öelda ainult nii palju, et äh, meil ei ole mitte mingisuguseid vastuväiteid sellele, mida FIDH äh, teeb, kuid asi on selles, et need et nendel on väga pikaperspektiiviline plaan, selleks läheb kakskümmend aastat, enne kui äh, midagi hakkab muutuma, meil ei ole aega oodata nii kaua, valimised toimuvad juba järgmisel aastal, me ei saa lihtsalt oodata. me ei saa seda lihtsalt boikoteerida, sellepärast et kõigil on valimistel käimine kohustuslik Birmas ja kui opositsiooni äh, parteisid ei ole, ei pea äh, sõjaväeline hunta üldse seal hakkama petmagi midagi või valimisi võltsima, sest selleks ei ole põhjust, nad võidavad nii et selle jaoks juba on meil vaja opositsiooniparteisid me võime siin Euroopas rääkida mida iganes, aga ASEAN-i äh, riigid meie ümber ütlevad kindlasti, et valimised on legitiimsed ja me peame leidma võimaluse, kuidas kasutada praegu olukorda ära ja öelda kogu aeg ei, ei, ei ja survestada neid ja kuidagi asjad liikuma saada niimoodi ja Äh, last, ei tohi lasta olukorral tekkida, kus valitakse see sõjaväeline hunta ära ilma opositsioonijõududeta. suur tänu, äh, härra Jangvee, see oli väga oluline arutelu täna Birma kohta, see jätkub kindlasti parlamendis ja ärgem unustagem, et üsna pea nimetatakse äh, toimub Euroopa Liidu ASEAN-i nõukogu kohtumine ja siis me saame rääkida ka äh, Eh, Birma valimistest ja välja kujundada kõige parema strateegia. suur tänu ka vabaühenduste esindajatele eh, toomast oma seisukoha meieni. kuigi teie strateegiad on erinevad, eh, mõistan ma väga hästi, et teie arutelud omavahel sujuvad ka väga sõbralikus meeleolus, aga jätkame kindlasti nõukogu ja komisjoniga arutelusid Birma küsimuses ja tuleme tuleme teema juurde tagasi, suur tänu! nii, kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt ilmselt, number neli, räägime Afganistanist edasi. tahaksin tervitada siin äh, ka proua Eva-Britt Svensoni, kes on Naisõiguste komisjoni äh, esinaine ja ta osaleb ka äh, täna meie kohtumisel Äh, räägime siis Afganistanis toimunud valimistest. juba eelmisel nädalal räägiti sellest välisõigust, väliskomisjonis ja ilmselt tänane arutelu ei jää viimaseks, sest et kõik on ju veel pooleli. aga juba on väga häirivaid sõnumeid tulnud meieni inimõiguste rikkumise kohta seoses äh, nende valimistega. ja tahaksin öelda tere tulemast äh, meie külalistele eriti soojalt tervitaksin siin härra Tsia Langaarit. meie jaoks on suur au, et Afganistani sõltumatu inimõiguste komisjoni liige on äh, Kabulist just tänaseks kohtumiseks tulnud Euroopa Parlamenti. ja siis veel tere tulemast proua Rachel Reedile kes eh, Human Rights, Human Rights Watch eh, organisatsiooni esindab ja ka tema otse ka Kabulist ja ka David J, kes on üksuse juht Euroopa Komisjonis, on eh, meiega, tema vastutab otseselt Afganistani suunasilise, suunalise poliitika eest ja et ka tema on Brüsseli ja Kabuli vahel pendeldanud mitu korda viimastel kuudel ja tal on üsna otsesed kontaktid Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni ka Kabulis. nagu te teate, kallid kolleegid, äh, kindral Morillon meie poolt oli siis selle vaatlusmissiooni äh, juhiks ja härra Langari, sõna teile, äh, põnevusega ootame teie ülevaadet valimiste ja inimõiguste olukorra kohta. suur tänu! Uh, äh, proua juhataja, tänan, kas te soovite, et komisjon võtab sõna enne härra Zia Langerit? arvoisa komisjon. ei, ikka austatud komisjoni esindaja, teile ikka sobib, kui härra Langari saab sõna kõigepealt? Okay, eh? uh... tänan teid. tere hommikust kõigile. mul on hea meel täna siin viibida. ja ma tänan Euroopa Parlamendi liikmeid selle eest, et nad pööravad tõsist tähelepanu olukorrale Afganistanis ja maksid ka minu reisikulud, võimaldamaks mul täna siin viibida ja teiega arutada Afgaani küsimust. see näitab, et, et te suhtute tõsiselt meie olukorda. üldiselt inimõiguste alane olukord Afganistanis on igati väljakutsuv sest on tekkinud ebakindlus Afganistanis julgeoleku seisukohalt, ühelt poolt terroristide tegevuse läbi, kuid kuidas seda võrrelda olukorraga aastal kaks tuhat kaks ja sellel ajavahemikul on toimunud mitmeid erinegu arenguid nii sõnavabaduse, naiste õiguste valdkonnas, lastekaitse valdkonnas ja kodanikuõiguste valdkonnas. selles valdkonnas on Afganistanis toimunud ka positiivseid muutusi, on moodustatud mitmed komisjone, kodanikuühiskond aktiviseerunud Afganistanis, suudab avaldada oma arvamust ja see võimalus neil viis aastat tagasi puudus. kõik need muutused on paljutõotavad, kuid siiski olukord on veel väga paljuski raske Afganistanis. Äh, ma toon teile ka häid uudiseid, et üks isik arreteeriti möödunud aastal põhjusel, et ta avaldas äh, infot, mille ta sai internetis ja edastas oma sõbrale. Äh, see oli see inimõiguste kriitikut, kriitikute aspekt, talle määrati üheaastane vanglakaristus, kuid õnneks paar päeva tagasi ta vabastati. ta, teda hoiti paar päeva Kabulis ja siis viidi riigist välja ja me ei tea täpselt kus, aga seda avaldati ühes ajalehes väga paljud Afganistani kodanikuühiskonna vabaühendused, inimõiguste aktivistid, rahvusvahelised organisatsioonid avaldasid väga palju survet Afganistani valitsusele selle isiku vabastamiseks. ka meie Afganistani sõltumatu inimõiguste komisjon äh, saatis minu allkirjaga kirja presidendile selle isiku vabastamiseks Äh, õnneks kogu meie tegevus kandis häid tulemusi. Te olete ilmselt teadlikud, et et Afganistanid toimuvad teist korda presidendivalimised ja valimised ka provintsinõukogudesse. Äh, kahekümne teisel augustil olid valimised. arvestades seda, et olukord on äh, habras ja hirmu tekitav. Need valimised olid väga julge ettevõtmine ja kuigi inimesed puutusid kokku väga paljude probleemidega ja hirmudega, nad osalesid nendel valimistel vastavalt minu käsutuses olevate andmetele. ja kui valimiskomisjon luges kokku antud hääled on kokku loetud seitsekümmend neli koma kaks protsenti kõikidest häältest, kolm miljonit üheksasada tuhat kaheksa tuhat kolmkümmend kaks inimest hääletas ja nendest kolmkümmend üks protsenti olid nais, naised. arvestades, milline raske olukord naiste jaoks valitseb Afganistanis. üle kahe tuhande organisatsiooni valimisvaatlejad nii kohalikest organisatsioonid kui rahvusvahelist organisatsioonidest äh, osalesid valimisvaatlusmissioonidel ja nende vaatlejate seast üle kuuekümne ühe tuhande olid naisvaatlejad. teised olid meessoost. valimispäev oli väga raske päev. mul on ka infot selle kohta. kahjuks need on kurvad uudised valimispäeva kohta. toimusid erinevates kohtades plahvatused Afganistani põhjaosas ühes politseijaoskonnas lõhkes äh, miin ka kahes Kabuli piirkonnas. Äh, terroristid ründasid ühte politseijaoskonda Kabulis samal päeval, toimusid kokkupõrked mitmetes äh, põhjaprovintsides inimeste vahel, toimusid enesetapu terroristide aktid rünnati mitmeid provintse, viiskümmend inimest sai surma valimispäeval, toimus sada kolmkümmend rünnakut, ka raketirünnakud, enesetaputerroristide poolt läbi viidud, mitmed sõjaväelased surma ja vigastada üheksa tsiviilkodanikku sai surma, üksteist valimisjaoskondade töötajad said surma, eh, üle viieteistkümne inimesega julgeolekunõukogudest, üle viiekümne rünnaku, nende seas kuus enesetaputerroristi rünnakut suudeti ära hoida tänu eh, riikliku julgeoleku ametkonna tegevusele eh, valimiseelsel perioodil augustis. kahjuks sai surma ka kaks Ameerika sõdurit, neli Briti sõdurit. Äh, kui nad üritasid viia hääletuskasti turvalise kohta, kakskümmend üks inimest sai kokku surma ja meil on väga palju äh, andmeid, mida me oleme talletanud, kuid siiski oluline on see, et rahvas osales valimistel kuid vaatamata sellele toimus väga palju pettusi, erinevates äh, valimisjaoskondades. juhtus ka seda, et, et äh, osa valimisjaoskondi üldse ei avatudki, kuid siiski valimishäälekastid äh, toodi sinna, mis olid täis hääletussedeleid Äh, mis tähendab seda, et oli lihtsalt need hääletussedelid välja jagamata sinna valimiskasti pandud. ja ajakirjanikel õnnestus ka teha pilte sellest, kuidas valimisjaoskonna töötajad toopivad hääletussedeleid valimiskasti ühe kandidaadi heaks mitte ainult ühe kandidaadi puhul ei tuvastatud pettust, vaid ka teiste kandidaatide puhul, äh, kes on seotud pettusega, valimispettusega. valimiste eel äh, viidi läbi rahuldav ettevalmistustöö äh, Äh, meie äh, sõltumatu valimiskomisjon jälgis tegevust. Äh, rohkem kui kuussada valimisjaoskonda kavatseti avada ka niisugustes ebastabiilsetes piirkondades, kuid siis langetati otsus seda mitte teha ebastabiilsuse tõttu ja probleeme oli väga palju, kuid oli ka edasimiga valimiskomisjon vaatas hoolikalt läbi enne äh, valimiste päeva laekunud kaebused. presidendikandidaatide ja provintsinõukogu kandidaatide kohta ning äh, kaks presidendikandidaati selle tulemusena diskvalifitseeriti äh, koos terve rea provintsinõukogu kandidaatidega üks positiivne asi on ka see, et valimistel osales presidendikandidaadina kaks naist ja mitu naiskandidaati ka asepresidendi kohale. arvestades praegust olukorda Afganistanis, on see igati kiiduväärt ja tähelepanuväärne. kahjuks nad ei saavutanud vajalikku arvu hääli. probleem oli ka selles, et paljudel kandidaatidel eh, ei olnud piisavalt rahalisi vahendeid oma valimiskampaania läbiviimiseks. ainult kolmel kandidaadil, kellel olid piisavalt rahalised vahendeid, õnnestus eh, läbi viia eh, terviklik kampaania, kaasates erinevaid meediakanaleid ja nad kulutasid väga palju raha, eriti televisiooni reklaamile suurima ähm, vaatajaskonnaga telesaadete ajal ja üks minut maksis ligi kuussada dollarit televisioonis. ja oli ka kandidaate, kes suutsid kinni maksta terve tunni televisiooni aega. Äh, negatiivne on ka see, et naistel ei lubatud kampaania ajal igale poole minna ning äh, mm, inimestega vestelda, suhelda äh,, olid ka kampaanias osalevate inimeste vastu rünnakud, mitud inimesed said surma, hirmutati neid. kuid vaatamata kõigile valimised toimusid ja me peame nüüd aktsepteerima seda protsessi. ja nüüd on küsimus selles, kuidas valimiste kaebuste komisjon vaatab läbi kuussada tõsist kaebust. sõltumatu valimiskomisjon alustas häälte ülelugemist kuid kandidaadid kritiseerisid seda, ütlesid, et sellist nõuet kuskil ei ole. ja seetõttu peab valimiste kaebuste komisjon kõik kaebused läbi vaatama ning avaldama oma tulemused. me vaatasime läbi ka valimiskomisjoni protseduurireeglid, nendes puuduvad selged suunised selle kohta, et äh, valimiskomisjonil on õigus läbi viia osalist häälte ülelugemist. Äh, ja seetõttu valimiskomisjon lõpetas selle tegevuse ja on asunud nüüd kõigi kaebuste läbivaatamisele, äh, jääb ainult oodata selle tulemust. kui teil on veel küsimusi, siis ma hea meelega vastan neile, tänan Kiitos oikein paljon, herra Langari. suur tänu, härra Langari. palju murettekitavat kuulsime. jätkame aga ülevaatega ja Rachel Reed Human Rights Watchist saab järgmisena sõna, palun. suur tänu, suur tänu siin mind siia kutsumast äh, nagu härra Langaarigi räägin lühidalt valimistest ja räägin äh, naiste õigustest ja karistamatusega seonduvast, kui on küsimusi, siis vastan hea meelega nendele hiljem mis puudutab valimisi, siis nagu me ju hetk tagasi kuulsime, oli tegemist vägivaldse päevaga, mitte vägivalla intensiivsuse osas, vaid et äh, intsidente oli väga palju ja väga paljudes kohtades, see on üks kõige vägivaldsematest päevadest olnud viimase seitsme-kaheksa aasta jooksul Afganistanis. muidugi see mõjutas otseselt ka valimisosaluse protsenti, eriti äh, maapiirkondades lõunas, äh, kagus ja keskosades ja eriti mõjutas see naiste valimisosalust ning avas võimaluse ka väga ränkadeks äh, valimiste rikkumisteks, eriti just konfliktipiirkondades. ma ei sea küsimärgi alla küll valimiste korraldamist sellises riigis nagu Afganistanis, kus on poolenisti toimiv äh, valitsus paigas ainult ja paljudes piirkondades on täiesti kontrolli alt väljas olukord, oleks siiski rahvusvaheline üldsus võinud äh, nii mõndagi paremini teha selleks, et äh, valimised oleks äh, paremini korraldatud olnud. üks peamisi vigasid oli pärast kahe tuhande neljanda aasta valimisi, valimissüsteemide laiali saamine, uusi inimesi tuli värvata, jäi hiljaks nendele koolituse andmine ja eriti siis kaebuste komisjoniga oli see probleem ja sõltumatu valimiskomisjoni sõltumatus oli pidevalt küsimärgi all juba algusest peale ja tõesti äh, tundub, et äh, see, kes on nende etteotsa nimetatud, äh, mõjutas otsuselt selle komisjoni tegevust ja tegelikult nende neutraalsus on vägagi küsitav. veel üks suur viga valijate registreerimise protsess seitse miljonit äh, inimest äh, said äh, valijakaardi, kuigi neil ei ole valimisõigust, mis tähendab jällegi siis seda, et ka see on rikkumine. ja üks asi, millele samuti tähelepanu piisavalt ei piiratud, oli naiste julgeoleku tagamine. algusest peale oli raske veenda naisi osalema valimistel, arvestades julgeolekuolukorra teravat halvenemist, kuid äh, sellele hakati mõtlema alles äh, kuu enne valimisi ja alles siis hakati ähm, äh, näiteks ka naisametnikke palkama valimiskeskuste, valimisjaoskondadesse. alles siis võeti ka nõunik sellel teemal valitsusse ja nii edasi, nii et naised tegelikult äh, Äh, sisuliselt jäid eemale nendest valimistest, marginaliseeriti ja see kindlasti ka lisas rikkumiste arvule kaasa. ja järgmisel aastal tuleb väga tõsiselt võtta järgmisele küsimusele, arvestades seda, et tulemas on parlamendivalimised, nimelt siis äh, valijate registreerimise küsimus, äh, see tuleb lahendada, eh, sõltumatu valimiskomisjoni küsimus tuleb lahendada ja naiste julgeolekut puudutavad küsimused tulevad kohe lahendada enne neid valimisi. ning eh, samuti ka eh, kandidaatide seadmine ja see protsess, seal on teatavad piirangud seda sellepärast, et puudu on olnud poliitilisest tahtest. Nad ei täitnud oma ähm, oma kohustust, et äh, välja tuua seosed poliitikute, kandidaatide ja sõjaväeliste üksuste vahel, sellepärast et kui me sellele järgmine kord rohkem äh, tähelepanu ei pööra, siis järgmine parlament koosneb ainult ähm, siis sõjapealikest ja teistest paramilitaristidest, nii et äh, legitiimsus satub küsimärgi alla ja nüüd eh, Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioonist rääkides, eh, tegemist on Afganistani suurima valimisvaatlusmissiooniga olnud ähm, Afganistanis seni. tegemist on rahvusvahelise vaatlusmissiooniga ja nende esialgne aruanne äh, tunnistas seda, et oli väga palju raskusi valimiste päeval, aga pressiteade oli küll märksa roosimat, roosamates värvides, kui asi oli tegelikult, mis puudutab vägivalda, valimisprotsenti äh,, osalusega seosevaid probleeme ning ka valimisvaatlusmissiooni suutlikkus tegelikult äh, väga paljudes osades äh, oma tööd üldse teha. nii et ma loodan, et nende äh, lõppraport peegeldab selgemalt ja õiglasemalt neid probleeme, millega nad tegelikult olid silmitsi. rahvusvaheline üldsus võib küll jah, positiivsena näida neid valimisi, kuid see ei suurenda nende usaldusväärsust ja miks meedia äh, sellest nii palju räägib? Äh, äh, see just sellepärast, et on teada, et neid rikkumisi oli väga palju ja valmisvaatlejad peavad lihtsalt oma usaldusväärsuse säilitamiseks õige kuvandi andma ja nüüd naiste õiguste küsimus. sellel aastal, mis oli Äh, seotud ka otseselt valimistega, oli siis kevadel Afganistanis vastu võetud Shea seadus. siin oli üsna mitu sellist artiklit, mis oli suunatud otse naiste vastu, nad ei saa kodust lahkuda, laste hooldusõigus läheb ainult äh, isadele või lapsevanem-, äh, vanavanematele, sellele reageeris rahvusvaheline üldsus väga valjult ja paljud Euroopa Liidu institutsioonid äh, survestasid presidenti ja president käivataski ülevaatamisprotsessi, seadusandlus äh, parandati, kui paljud äh, sätted võeti välja, kuid paljud jäid sisse ja selle ja pärast seda ei öelnud äh, rahvusvaheline üldsus enam mitte midagi. miks president Karzai seda tegi kõike? see oli lihtsalt tehing, mille ta sõlmis enne valimisi selleks, et saada äh, teatud kogukondade toetuse ja mida nõrgem on äh, president oma positsioonis, seda rohkem on ta pöördunud äh, äärmuslaste poole kogukonnas ja see on in-, naiste õigusi arvestades väga ohtlik. nii et ma kutsuksin Euroopa Liitu üles nende küsimustega tegelema, nende osas sõna võtma, sest et see tõesti muudab asju, kui inimesed äh, valjult võtavad sõna ja naistevastase vägivalla vastane seadus, mille president ka on allkirjastanud, kuid mis ei ole veel jõustunud, on seadus, mis jah, naiste õigusi küll osaliselt parandab, tuues sisse vägistamise kontseptsiooni ja öö, äh, esimese korra seaduse nii-öelda, nagu seda nimetatakse kuid äh, see seadus ei ole veel jõustunud, nagu öeldi, ja tuleb äh, seda veel pidevalt jäl-, tuleb jälgida siis seda, et see ka vastu võetakse ja rakendatakse. ja veel naise õigust, naiste õigustest. arvestades seda, et valitsus on äh, järjest enam sõltuvuses konservatiivsematest kogukondadest ühiskonnas, on räägitud ka sellest, peaks alustama läbirääkimisi Talibaniga eriti arvestades seda, et ähm, võõrjõudude pühendumus Afganistani suhtes on äh, nõrgenemas. see tundub olema lihtsalt selline väljapääsustrateegia, ma ei hakka kommenteerima poliitilisi äh, otsuseid, võib ju täiesti vabalt olla, et see ongi ainus viis, kuidas äh, edasi liikuda, kuid ma hoiataksin ette, et ei astutaks äh, nendesse aruteludesse enne, kui on täiesti selge, mida see tähendab naise ja naiste õigustele ja inimõigustele laiemalt Shea seadus näitab, et põhiseadusest ei piisa selleks, et naiste õigusi kaitsta, kui äh, kaalul on poliitilised tehingud või nende läbikukkumine, nii et äh, ma kutsun teid üles järgnevatel kuudel ja aastatel sellele te väga teravalt tähelepanu pöörama. ja nüüd veel see karistatamatuse äh, kultuur. Need asjad on muidugi kõik omavahel seotud, kuid üks asi, mida inimõiguste kaitsjad kõige rohkem kardavad, on see, et millist mõju hakkavad valimised mõjutama järgmise valitsuse koosseisu. nagu te teate, president on seadnud suurte sõjapealikega tehinguid, on andnud palju luba, lubadusi, on jaganud portfelle ja ilmselt äh, näeme me tulevikus, et äh, inimesed saavad need portfellid mitte tänu oma teenetele, vaid sellele, millised tehingud on sõlmitud. see on tõsiselt murettekitav, meil ei ole nii-öelda kandidaatide sõelumise öö, äh, protsessi paigas, ei ole põhjendatud teatavate kandidaatide ametisse nimetamine ja loomulikult tuleb tähelepanu pööratada, pöörata ka administratsiooni ülesehitamisele, et teil on selles oluline roll mängida ja teie peate tagama ja survestama seda, et inimesed saaksid siiski koha, kohti vastavalt meritokraatiale. me oleme näinud väga tõsiseid inimõiguste rikkumisi äh, selles riigis, kus endised sõjapealikud, kurjategijad äh, hoiavad võimuohjasid äh, enda käes läbi võrgustike ja käituvad täiesti seadusest äh, nii-öelda kõrvale, kõrvalseisjatena. kui me ei survesta poliitiliselt valitsust ja kui me ei survesta neid ka läbi finantsvahendite, kui ei võta midagi ette need riigid, kes on tegevad Afganistanis, siis olukord inimõiguste ja naisõiguste osas äh, jääb ikka väga tumedaks suur tänu, proua Reed. jällegi eh, väga hea näide sellest, kuida-, kui oluline on naiste õiguste mm, mastaap eh, inimõiguste laiemas kontekstis ja ka valimiste puhul on selge see, et eh, tuleb osade maade puhul naiste valimisosalus eraldi võtta hoole alla ja hea, et äh, rääkisite ka sellest suuri vasturääkivusi tekkivast seadusest, mis võeti vastu kevadel ja mis on põhiseadusega vastuolus ja õigesti ütlesite sellest, et naiste õiguse kaitsmiseks ei piisa sellest, et see on ära mainitud põhiseaduses ja Euroopa Parlament ei tohi ka seda unustada. ja Inimõiguste allkomisjon on vägagi huvitatud äh, tänasest olukorrast, sest äh, meie nii-öelda järelevalve all olev äh, äh, demokraatia instrument äh, eelarves on meie kontrolli all ja me peame väga selgelt vaatama, mis toimub ja võtma vastutuse ka tagajärgede eest. nüüd aga sõna Euroopa Komisjoni esindajale David Jerrile. Teil on siis paar minutit selleks, et rääkida omalt poolt sellest siis, milline on komisjoni seisukoht Thank you very much, Madam Chairman. tänan, juhataja, ma tahan alustuseks öelda, et, et on suurepärane, et härra Langari on täna meie seas tulnud Kabulist. me oleme hoidnud silma peal Afganistani sõltumatu inimõiguste komisjoni tegevusel, me teame, kui raske nende töö on kuna ühelt poolt on see valitsuse poolt asutatud institutsioon ja peab ühildama oma tegevuse sooviga äh, sundida Afganistani täitma rahvusvahelisi kohustusi, mis ta on võtnud endale ja selles osas saab toetust ka rahvusvaheliselt üldsuselt. me nõustume laias laastus ka Rachel Reedi poolt äh, praegu tutvustatud analüüsiga äh, aga see meenutab mulle, mm, proua juhataja, ma ei tea, kas te olete näinud seda karikatuuri eilses International Herald Tribune'is, kus president Obama ütleb president Karzaile, sa ei mõista demokraatiat ja president Karzai vastab, sina ei mõista Afganistani. selles on tõetera sees me oleme alati arvanud, ja püüdnud veenda Afgaani kolleege saavutama edu rahvusvaheliste, põhiliste rahvusvaheliste inimõiguste alaste dokumentide ratifitseerimises, vaba meedia arendamises ja tegelikult on edu ka saavutatud, kuid see tee algas Talibani aegadest. loomulikult võib ratifitseerida lepingud, kuid kõigepealt tuleb see sisse viia siseriiklikusse õigusesse ning jõustada ja me oleme kõik olnud tunnistajaks sellele, et sõnavabadust ja ajakirjandust on viimase kahe aasta jooksul survestatud ja sel põhjusel Euroopa Liit koos Norraga äh, käesoleva aasta alguses äh, avaldas oma deklaratsiooni ajakirjanduse vabaduse küsimuses. me oleme väga mures selle pärast, et teatud aspektides on Afganistani naiste olukord halvenenud. ma tulen selle teema juurde tagasi üks põhiküsimusi, millega me oleme tegelenud, on valimiste küsimus. Need olid esimesed äh, Afganistani poolt juhitud valimised viimastel aastakümnendel ja raskus seisis selles, kuidas need korraldada halvenema julgeolekuolukorra taustal. see oli tõeline väljakutse ning teatud mõttes see on suur saavutus, et valimised toimusid, kuigi proua Rachel Reed äh, juhtis tähelepanu ja härra Langari rõhutas, on siiski Afganistanis veel neid piirkondi, kus valimisosalus oli kahetsusväärselt äärmiselt madal, Kandaharis näiteks alla kümne protsendi. me oleme andnud endast parima, et äh, anda omapoolne panus äh, kindral Marioni poolt juhitava valimisvaatlusmissiooni läbi ja loodetavasti me suudame selle töö tulemustest ka teatud õppetunnid välja tuua, arvestades seda, et valimisprotsess jätkub, sest pärast presidendivalimisi seisavad ees parlamendivalimised enne järgmise aasta juunikuud. vaatlusmissiooni avalduses valimiste ajal on nüüd täiendatud täiendava avaldusega, milles avaldatakse suurt toetust valimiskaebuste komisjoni tegevusele, eh, kelle õlule on langenud väga suur töökoormus. see ülesanne on muutunud veelgi raskemaks seetõttu, et, et sõltumatu valimiskomisjon on otsustanud avaldada eel tulemused, teatades härra Karzai sai rohkem kui viiskümmend protsenti selleks, et vältida teist vooru ja seda ajal, kui valitseb väga suur ebakindlus selle üle, ähm, millised hääled on äh, arvestatud äh, kokku loetud häälte koguarvu. on arve esitatud rohkem kui kaks tuhat kakssada kaebust, mida veel uuritakse ja kuutsada valimisjaoskonda kahtlustatakse kui nii-öelda varivalimisjaoskondi. kas, kas nendest väidetavatest varivalimisjaoskondadest saadetud hääled on arvestatud ka kogutulemusse või mitte, me ei ole veel kindlad. kuid meie arvates on oluline, et see õiguslik protsess jätkuks et sõltumatu valimiskomisjon ja valimiskaebuste komisjon täidaksid oma kohustusi. valimistulemustele eelhinnangu andmine võib kahjustada äh, soovitavat tulemust ja see võib kahjustada ka demokraatlikku arengut Afganistanis. Äh, selles valguses meie valimis vaatlejate missioon on jätkuvalt kohapeal ja jääb sinna, kuni see protsess on lõpule viidud ja kui lõppkokkuvõttes otsustatakse, toimub ka teine voor, jäävad nad ka selleks ajaks sinna ja alles siis suudame me äh, koostada kõikehõlmava raporti äh, Afganistani presidendivalimiste kohta ning äh, tuua välja ka meiepoolsed praktilised soovitused, mida ma mainisin. nagu mainitud, meie jaoks on prioriteetne ka järgmisel aastal toimuvate valimiste ettevalmistamine sest on äärmiselt oluline tugevdada demokraatliku süsteemi usaldusväärsust ja Afganistani demokraatliku valitsuse usaldusväärsust ja seetõttu ma väga loodan, et meile avaneb võimalus suhelda uue valitsusega ja selle institutsioonidega äh, selle nimel, et nad võtaksid arvesse meiepoolseid soovitusi kui me räägime kandidaatide kriteeriumite vastamise protsessi, siis see peaks käivituma niipea kui võimalik. Afganistani asutused on meile öelnud, et see on äh, tihedalt seotud ebaseaduslike grupeeringute desarmeerimise protsessiga, kuid me teame, et nii see asi ei ole, kuigi Afganistani kodanikud seda ootavad ja on selge, et eelseisvad parlamendivalimised saavad olema raskeks katsumuseks ja proovikiviks äh,. Um, õigluse küsimus, kandidaatide kriteeriumite vastavate küsimus on kriitilise tähtsusega, kuid see on hädavajalik ka valitsuse legitiimsuse saavutamiseks, sest äh, esindajad nii valitsuses kui ka äh, avalikus teenistuses eh, peavad andma aru oma möödaniku tegude eest. Eh, paar sõna ka inimõiguste alase tegevuse kohta. Te olete ilmselt teadlikud, et nõukogu on pöördunud komisjoni poole ja nõukogu sekretäriaat samuti, et kaaluda uut lähenemist Afganistani suunal ja muuseas ka Pakistani suunal. Eh, praegu töö selle kallal käib ja ma loodan, et selle tulemusena sünnib dokument, kus rõhutatakse rohkem poliitilise käitumise norme, äh, õigusriigi põhimõtete tugevdamist, äh, valitsustegevuse, põhiseaduslikkuse tegevust, korruptsiooni vähendamist ning naiste õiguste kaitsmist. see on kriitilise tähtsusega, kui me soovime äh, jätkata suhtlust Afganistani uue administratsiooniga meil on juba mõnda aega olnud selge, et uuel valitsusel saab olema raske ülesanne oma usaldusväärsuse saavutamiseks rahva seas, nii keskvalitsuses kui ka provintsides kui ka teenuste osustamises ja samuti inimõiguste kaitsel, eriti naiste õiguste kaitsel. asjaolu, et üleminekuvalitsus võttis viimasel hetkel vastu äh, šiidi naiste seaduse, äh, sündis tänu rahvusvahelise üldsuse survele kellel oli kõigil selge, et seadus, mida aruti, tegelikult ei olnud vastu võetud nendele, kes tagavad Afganistani riigi jätkuvuse. juba viidati naistevastase vägivalla seadusele, äh, äh, kuid sellega seonduvad väga paljud tõsised murepunktid ja ÜRO raport näitab, et vägivald naiste vastu on tõusuteel, eriti nende naiste vastu, kes osalevad avalikus elus Äh, kõige raskem on see üldine probleem Afganistanis, äh, et kohtusüsteem ei ole tõus ja mõjus äh, õigluse mõistmisel. lõpetuseks ajakirjandusseadus. me oleme mured selle pärast, et see ei taga Rahvusvahelise Ringhäälingu organisatsiooni sõltumatust. sest selle peadirektori määrab ametisse president, nii nagu parlament on sätestanud ja seda pärast ülemkohtu otsust, kuid meile tundub, et siin peitub ka selle probleemi põhjus. ja ma räägin siin poliitilise elu normidest Afganistanis, millega tuleb tegeleda ka jätkuvalt. suur tänu Euroopa Komisjonile. nüüd tuleb ausalt öeldes otse välja öelda, et parlamendi seisukohast ei täitnud äh, valmisvaatlusmissioon äh, neid äh, põhieeldusi, mis on ette nähtud ja see selle missiooniga kulutati palju Euroopa raha ja komisjon on võlgu meile teatavad selgitused. aga aruteluks nüüd aeg ja hea meelega tõden, et kõnesoovijaid on palju Räytten, herra Howitt, herra Kasak, herra Obiols ja kysyn, haluaako rouva Svensson. ja kas proua Svensson soovib samuti kõneaega? ja proua Lohpiiler ja proua Nielseni. kuivõrd äh, sõnasooveid on üsna palju, siis ma paluksin, et äh, teeksite suhteliselt lühidalt, äh, kui sobib, et saaksime ka äh, Äh, täisvastused äh, võtta meie külalistelt ja kõigepealt äh, aseesinaine proua Andrikiene. tänan, ma tahaksin tänada kõiki tänaseid sõnavõtjaid nende ettekannete eest, mida ma jälgisin suure huviga. aasta tagasi oli mul võimalus külastada Afganistani. ma kohtusin seal valitsuse ministritega Kabulis ja mul oli võimalus külastada ka Gori provintsikohtuda sealse kuberneri ja kohaliku nõukogu esindajatega, juba siis räägiti eelseisvatest presidendivalimistest. ja me kohtusime ka nendega, kes korraldavad valimiskampaaniaid ja valimisprotsessi. ja seetõttu oli mul nüüd huvitav kuulda valimistulemusi. mõned küsimused. esimene küsimus härra Langaarile pärast valimisi Euroopa Liidu valimis, vaatlusmissiooni juht äh, kindral Marion tegi oma avalduses, see, mida me äh, nägime, peeti meie vaatlejate poolt vastavalt käsutatud metoodika heaks ja õiglaseks. kuid mitte kõikides riigi piirkondades äh, seal valitseva terrori tõttu. ma ootaksin teie kommentaari sellele. kas te hind-, kas te nõustute antud hinnanguga või mitte? ja mu küsimus kõikidele kõnelejatele. kuidas te hindate äh, rahvusvaheliste va äh, valimisvaatlejate tegevust, kas see oli piisav või mitte? oma ettekandes te juba puudutasite selle, et kui tekib siiski olukord äh, et on vaja läbi viia valimiste teine voor, kas te ei arva, et Taliban püüab veel kord destabiliseerida olukorda? eile ma BBC ja CNN-i kanalite kaudu jälgisin pressikonverentsi, mille andis valimiskomisjoni esimees, kes ütles, et neil kulub kaks-kolm kuud selleks, et läbi vaadata kõik esitatud kaebused juba praegu on tekkinud teatud ebakindlus, ebastabiilsus ma ei küsi naiste osalemise kohta, sest te kõik rääkisite sel teemal. sel teemal võib väga palju veel rääkida. kuid ma eh, üritan selle arvel aega kogu aeg. nüüd ajakirja poolt valimiste kajastamine, kas see oli eh, vaba, sõltumatu, erapooletu? kui te väitsite, et äh, kandidaadid maksid ühe minuti televisiooni aja eest kuussada dollarit, see tähendab, et kandidaatidel ei olnud võimalik vabalt tasuta televisioonis sõna võtta. Uh, kahjuks pean ma ütlema, et kui kõik kõikidel kolleegidel on nii palju küsimusi, kui aseesinaine Andrek Jeenel, siis me eriti kaugele oma külalistega ei jõua, nii et äh, vabandate ehk, aga leidsin, et tuleks sellist asja öelda, proua Omen Reuten. ma teen lühidalt. Äh, äh, tänan kõiki, kes siin sõna võtsid ja ke-, ja tänan teid ka proua Andrikeene küsimuste eest aga tahaksin omalt poolt küsida, milline oli siis info, milline oli vaatlejate mulje? minu arvates, et vahetult pärast valimisi tuli hoopis positiivsem äh, tagasiside kui hiljem analüüsi käigus. millest see tulenes, kas see kõik oli halvasti organiseeritud või millest? ja teiseks, millised äh, järeldused me teeme äh, valimiste võimaliku teise ringi ja järgmise aasta valimiste jaoks. nüüd naiste olukord. naiste olukord Afganistanis ei ole hea. mida saab Euroopa Liit teha? kas või selleks, et naiste äh, osatähtsus parlamendis oleks suurem. suur tänu, proua Omen-Raiten härra Howitt järgmisena, palun. suur tänu, proua esinaine. ja suur tänu ka meie külalistele. ja tulin äh, küll poole pealt sisse, kuid ma olen nagu proua Andrikienegi käinud ise Afganistanis ja tervitan teid siin äh, meie kohtumisel ma Human Rights Watchi ees pean vabandama, aga mul läks nägu muigele selles osas, et äh, te ütlete, et rahvusvaheline äh, kogukond äh, pääseb siin kergelt. asi on keeruline, kuid ma arvan, et Euroopa Liidu vaatlejad teevad endast parima, neil ei ole mingisugust oma plaani äh, Teie sõltumatu seisukoht on muidugi teretulnud, kuid äh, ma olen täiesti veendunud, et Euroopa Liidu lähetus tahtis keskenduda korraliku töö tegemisele. ja ma ütleksin proua Haudalale, et äh, härra Morillon peaks samuti äh, pöörduma meie poole see oleks võib-olla hea asi kas siin või väliskomisjonis, kuid Human Rights Watchile siiski küsimus selles osas, mida te ütlesite. eelis äh, teie saabumisel on selles, et teie kogemus ei ole mitte ainult Afganistanis, ka ka mujal. Äh, me ole-, äh, Iraanis on valimised olnud, Venemaal olid hiljuti valimised ja nii edasi ja paljude jaoks ei ole veel selge, et kuigi on suurtest rikkumistest olnud kuulda, siis küsimus on, et esiteks, kas sellest piisab ütlemaks, et see on valimistulemusi moonutanud. praegu on väidetavalt Karzai kakskümmend protsenti Abdullahist ees ja üsna tihti on ju olukord selline, et valimisi on küll rikutud, kuid rahva tahe on siiski võimule jäänud, kas Afganistanis võib ka praegu nii öelda ja teine asi, äh, üle terve maailma toimuvatel valimistel tuleb väga selget ähm, vahet teha rikkumistel ja ettekavatsetult, ettekavatsetud rikkumistel, kas tegemist on organiseeritud ja ettekavatsetud plaaniga äh, valimisi, valimistulemusi kuidagi moonutada või on need tekkinud lihtsalt valimiste käigus ja mida ausalt öeldes ju eeldataksegi, et äh, tehnilised raskused on väga-väga suured nii et väga hea meel oleks, kui Human Rights Watch seda täpsemalt kirjeldaks. ütleksin kõigile komisjonile ja meile endilegi, et mulle eriti ei meeldi need inimesed, kes ütlevad, et asju tuleks järgmiseks korraks parandada, no jumala eest, muidugi aga praegu on need valimised olulised, need on strateegilise tähtsusega terve maailma jaoks ja Afganistani inimeste jaoks muidugi väga tähtsad täna. ja mõtet ei ole siin Brüsselis istuda tooli peal ja muudkui jahuda, et järgmine kord teeme paremini ja nii edasi, sellest ei piisa. nagu ma aru saan, aega on vähe küsin Human Rights Watchilt veel, et kas te räägiksite täpsemalt ülemineku tegevuskavast ma olen omalt poolt äh, üritanud tagada, et äh, seda rakendataks ja tahaksin siis täpsemalt teada, kuidas sellega täpselt lood on. ja küsimus ükskõik kellele meie külalistest. Äh, tundub, et Brown praegu räägib sellest, et intensiiv-, intensiivistatakse jõupingutusi Afganistani enda julgeolekujõudude suutlikkuse suurendamiseks ma muidugi ei peaks teie käest küsima, et kui suutlikud nad on julgeolekuküsimustega tegelemiseks, kuid õiglane võib-olla oleks küsida, et et milline nende suutlikkus inimõigusi kaitsta ja, ja tagada rahvusvahelise humanitaarõiguse rakendamine. kui kaugele on asjad arenenud selles osas ja kui kiiresti nende võimekus äh, piisavale tasandile võiks jõuda? suur tänu! suur tänu, härra Howitt! järgmisena härra Kaasak Благодаря, госпожо председател. Искам аз от своя страна също да благодаря на нашите гости а, за техните изключително интересни. lubage ka minul külalisi tänada tõepoolest äärmiselt huvita informatsiooni eest. see on informatsioon, mis tõestab, et Afganistan kui üks vaesemaid riike on tema rahvas see, kes viimastel aastakümnetel on kõige enam kannatanud. kõige enam kannatanud pideva äh, sõja, inimõiguste rikkumise all ja see on väga murettekitav. mul on äh, küsimus, kol-, külalistele paar küsimust. me oleme kuulnud, Äh, valitsusväliste organisatsioonide äh, esindajatelt ja komisjonilt, et et valimiste käigus äh, oli nõnda öelda ebareeglipärasusi. kas me peame või võime lähtuda sellest, et järgmiste valimiste ajal need nõndanimetatud ebareeglipärasused korduvad? ja kas nende ebareeglipärasuste põhjal võiks me, võiksime me kujundada oma suhtumise valimistulemuste suhtes, kuidas me peaksime nendesse tulemustesse suhtuma? teine küsimus naiste õigustest. nägin ühte filmi noorest tüdrukust, kelle vanemad sundisid teda poisina riietuma selleks, et kaitsta tüdrukud sel kombel Talibani eest ja tal avaneks võimalus koolis käia. see väike tüdruk siiski avastati, tehti kindlaks, et ta ei ole mitte poiss, vaid tüdruk. ja see tüdruk pidi tõeliselt kannatama. ja kui me räägime uuest Shia abieluseadusest, see, ta, mida te arvate kas ja kuidas see Afganistani tingimusi mõjutab ja kuidas see seadus on kooskõlas nende rahvusvaheliste lepetega, mida Afganistan on allkirjastanud. ja kuidas nüüd eh, Afganistan teie arvates tulevikus kavatseb täita selle lepingu tingimusi, suur aitäh! ja nüüd eh, Naisõiguste ja võrdõiguslikkuse komisjoni esinaine saab selles viim-, voorus viimasena sõna proua Svensson, palun ja siis vastuste voor ja siis läheme edasi. Uh, tänan teid ja tänan väga selle võimaluse eest osaleda tänasel ko kohtumisel. ja ma loodan naiste õiguste komisjoni esinaisena, et meil saab olema hea koostöö kahe komisjoni vahel me oleme ilmselt üksmeelel, et naiste õigused on inimõigused ja ma tahaksin tänada tänased kõnelejad täna esitatud informatsiooni eest. mul on paar lühikommentaari ja ka mõned küsimused. kui rahvusvaheline üldsus sekkus Afganistani tegevusse, siis naiste õigused olid päevakorra tipus, kuid kahjuks tänase päeva seisuga on naiste küsimus ja teised nõnda pehmed küsimused päevakorrast välja langenud. ja minu arvates on äh, selleks kaks põhjust. esiteks, mulle tundub, et, et pikka aega suhtus rahvusvaheline üldsus naiivsusega sellesse, mis on naiste repressiooni põhjused Afganistanis. kuigi meil oli palju häid kavatsusi, ei õnnestunud meil osutada toetust Afganistani naistele nende poliitilise ja majanduselu osavõtu tugevdamiseks. ja viimastel aastatel on Äh, militariseerumisprotsess arenenud ja muud küsimused tõusnud päevakorda ja naiste õigused on jäänud tahaplaanile. naiste võimalus anda oma panus konflikti lõpetamisse äh, ja naiste kannatused konflikti ajal ei ole enam olnud äh, oluliseks poliitiliseks julgeolekualaseks küsimuseks ja ma arvan, äh, nüüd meil seisab ees Euroopa Liidu Afganistani suunale strateegia läbivaatamine, peaksime me pöörama piisavat tähelepanu naisküsimusele. seda nii naiste tunnustamise ja äh, toetamine, kes äh, üritavad teha lõpu konfliktile ja läbi perekondade toetamise ja nende kogukondade toetamise, keda otseselt puudutab konflikt Eh, mis puudutab valimisi ja naiste osalemist valimistel, siis ma arvan, et, et allasurutud, hirmutatud kodanikud tõenäoliselt eh, kardavad hääletada või hääletada iseseisvalt ja see kehtib nii naiste kui meeste kohta. ja seetõttu mul on küsimus minu käsutuses oleva info kohta nimelt selle kohta, et et on et liiga palju naisi on registreeritud valijatena, et naised, naistel oli võimalik valida, kas nad tahavad neid registreerida või mitte ja see andis võimaluse panna valija nimekirjadesse neid naisi, kes tegelikult ei eksisteerigi. võimaldas pettust äh, ja luua nõndanimetatud valijad olematute naiste arvel. ja seetõttu ma hea meelega kuulaksin teiepoolset vastust sellele, kas Tallinna olukord leidis aset ja mida oleks võimalik teha sellise olukorra vältimiseks ja veel kord ma tahan rõhutada, et ma loodan heale koostööle teie komisjoniga, eh, seega Inimõiguste Allkomisjoni ja Naiste Õiguste Komisjoni vahel, sest väga paljudes eh, valdkondades on meie ühised, on meil ühised huvid. suur tänu, proua Svensson, täiesti selge on see, et Inimõiguste Allkomisjonil ja teie poolt juhitud Võrdõiguslikkuse Komisjonil on nii mõndagi ühist eh, ja kindlasti jätkame koostööd hea meelega annaksin veel sõna kolleegidele siiski sõna mm, äh, kuulaksime ära kommentaarid äh, meie külalistele, siis Lohpiller, Obiols, Gil Nielsen ja härra Žib saavad veel sõnaks ja lõpetuseks Sari Kovale ka sõna kes on Afganistani äh, analüüsivõrgustiku esindaja, nad on tegelenud nende valimistega ja väga kriitilise raporti kirjutanud. aga veel nüüd vastused siis äh, Langari, proua Riid ja komisjoni esindaja. härra Langari suur tänu, proua esinaine, tõsised ja rasked küsimused. kõigepealt, äh, mis puudutab valimiste päeva ja rahvusvaheliste vaatlejate rolli, mis vastavalt andmetele oli kohal tuhat ükssada kuus vaatlejat kolmekümnest rahvusvahelisest organisatsioonist kuid kuivõrd julgeolek äh, oli väga halvasti tagatud valimiste päeval Kabu Kabulis ei olnud küll liiklusummiku, ei olnud sellel päeval liiklusummikuid muuseas, äh, sellepärast inimesed jäid, jäid lihtsalt kodudesse, ei julgenud äh, minna tänavatele või käidi siis kiiresti valimisjaoskonnas ära ja kohe koju tagasi kuid väga paljud vaatlejad olid tunnistajaks sellele, et et, et vali- va,, välisvaatlejad olid koondunud teatud kohtadesse, oli selliseid piirkondi, kus mitte ühtegi vaatlejat ei olnud. julgeolekuprobleemid olid väga suured linnakeskustes võib-olla jah, vaatlejad jõudsid, kuid andmeid mul ei ole selle kohta täpsemalt. vaatlejad tulid Afganistani, korraldasid pressikonverentsi ja nii edasi, see muidugi kõik vägagi positiivne. ning lisaks sellele oli terve rida vaatlejaid ka Aasia riikides, nii et mitte ainult Euroopast. naiste õiguste olukord Afganistanis on äh, praegu väga teravalt üleval äh, Afganistanis äh, ringireisides teavad kohalikud inimesed, mis on naiste olukord. jah, meie naised on küll kirjaoskajad, aga sellest ju ei piisa, et naine oskab lugeda ja kirjutada me peame sotsiaalset olukorda siiski kuidagi parandama, eh, toetades eh, nende positsiooni ühiskonnas üldisemalt. väga paljudes valimisjaoskondades eh, ei suutnud naised üldse valida, nad ei teadnud üldse, kelle poolt nad hääletavad, nad ei tundnud ära neid piltidelt äh,, Äh, nimesid välja lugeda ei osanud ja meeste näpunäite järgi siis sõna otseses mõttes panid äh, risti siia või sinna. nii et väljaspool Kaub-, äh, Kabuli on naiste õigustega ikka väga halvasti Afganistanis ja tuleb palju survet avaldada, palju jõupingutusi teha selleks, et see olukord paraneks, et nad ükspäev saaksid iseennast hakata kaitsma ja võtaksid ohjad enda kätte kuid muidugi meil on parlamendis paar väga aktiivset ja valitsuses paar väga aktiivset äh, naist, äh, vabaühendustes on neid palju aga praegu tõesti siiski väga algusfaasis alles me oleme naiste õiguste tagamise osas. üks teie kolleegidest esitas küsimuse julgeolekujõudude kohta, et kuidas julgeolekujõudusid parandada. ma arvan, et selleks läheb kaua aega. meil ei ole praegu veel rahvusarmeed ja rahvuspolitseid. kui eh, näiteks homme teataksid rahvusvahelised jõud, et nad pakivad asjad kokku ja lähevad paari kuu või aasta pärast koju, siis öö, sõjavägi ja politsei langetavad otsuseid, kuidas riik ära jagada ja tekivad jälle sellised grupeeringud kes hakkavad omama, kes praegu on siis võtmepositsioon, positsioonidel politsei ja sõjaväeüksustes, nii et rahvusvahelist äh, kohalolekut on meile vaja kauemaks. ameeriklased ja britid ütlesid äh, mõned päevad tagasi, et nad jäävad Afganistani kauemaks, selleks, et äh, taas üles ehitada sõjaväe ja politsei usaldusväärsus Afganistani kaitsjatena. ja see on väga-väga positiivne ja see kindlasti äh, on äh, kibedaks pilliks Afga-, äh, Talibanile. mis puudutab rahvusvahelisi jõude, me mõistame, et nad on pettunud, et nad on mures. ja kõige parem viis praegu oleks Talibanile pidevalt väljakutseid esitada, neid nõrgestada kogu aeg sest ilma selleta nad tugevnevad. uskuge mind. kui äh, rahvusvahelised äh, jõud, tänased relvajõud lahkuvad Afganistanist, siis on kohe teised seal platsis äh, Aasiast ja, ja mujalt. ja sellest äh, koomiksist seal äh, eilses ajalehes, Karzai ja, ja Obama kujutlemine, jah, neil on õigus mõlemal, olukord on väga keeruline. kuidas me saame rahvusvahelisi lepinguid ja norme rakendada tänases Afganistanis? kuidas me saame naisõiguste kon-, olukorda parandada? Afganistanis täna. et see jõuaks sellele tasandile, kui see on Euroopas. jah, naiste olukorda on vaja parandada, aga jõupingutusi selleks on vaja teha palju, selleks on vahe vahendeid, me peame need tagama kirjaoskuse ja nii edasi, praegu ei ole raha naiste kooli saatmiseks peredel. kolmeteistaastased tüdrukud ei saa enam maapiirkondades kooli minna, sest et koolid on liiga kaugel kaugemal kui kümme kilomeetrit või jala sinna minema, noh. see ja julgeolekuprobleemid, nii et äh, tüdrukud jäävad lihtsalt haridusest kõrvale. ja kui ta ei saa haridust, siis kuidas me üldse kujutame ette, et nad hakkavad järsku oma õiguste eest võitlema? kuidas me saamegi neilt seda oodata? kuidas me saame eeldada, et nad täiel määral osaleksid äh, ühiskonnas, nii et probleeme on palju ja süüdistatakse Karzaid selles, et ta ei ole demokraatlik, korruptsioon vohab, äh, onupojapoliitika, karistamatuse kultuur jätkub, õigusriik on väga hapral alusel, nii et kriitikat võib teha palju ja see on õige kriitika ja siis oli küsimus, mis saab siis, kui toimub, peab toimuma valimiste teine voor? see oleks nii Afganistanile kui rahvusvahelisele üldsusele suureks löögiks. aga kuidas siis tagada nii, et esimese vooruga ühele poole saada? see on suur väljakutse valimiste kaebuste komisjonile Nemad peavad eh, arvutama, kui palju valimisurne jõudis eh, keskusesse, eh, mille puhul on tekkinud rikkumiste, võltsimiste kahtlus ja nii edasi, see on suur töö aga ka pärast seda, kui mõned valimiskastid näiteks on tühistatud, ja nii edasi, siis kõik need kuussada tõsiseltvõetavat kaebust, mis on esitatud, osa nendest võib-olla lahendatakse, aga osa jääbki lahendamata. vastavalt põhiseadusele, kui ei saavuta üks kandidaat viiekümneprotsendilist toetust rahva seas, tuleb teine voor aga teise vooru eest maksame me kõrget hinda veel. esitati küsimus seadusloome kohta Afganistanis. et see ei vasta rahvusvahelisele humanitaarõigusele. Afganistan on allkirjastanud kuus lepingut ainult rahvusvaheline puuetega inimeste äh, konventsioon on alla kirjutamata, teised kõik on allkirjastatud. selles osas pööraksin tähelepanu sellele, et kui põhiseadus kokku pandi ning esitati äh, alamkojas aruteludesse kahe tuhande neljanda aasta lõpus, kui ma ei eksi, siis äh, järgnes väga pikk arutelu selle kohta kuidas äh, tagada see, et see rahvusvaheliselt ka vastu võetakse. ja seal on üks säte, äh, mille kohaselt kogu Afganistani seadusandlus peab vastama rahvusvahelistele lepingutele. aga äh, artiklis kolm on öeldud, et mitte ükski seadus ei ole Afganistanis võimalik, äh, mis läheb vastu olla islami põhimõtetega. ja vot need kaks artiklit on pidevas vastasseisus kuidas neid lepitada omavahel? ja nüüd see share pereseadus. tõsine seadus. ja enne, kui see mustand oli arutelul äh, ministeeriumiga, siis õigus äh, kolleegiumi äh, inimõiguste komisjon äh, pani selle arutelule ja nad tegid ka omapoolseid soovitusi. meie inimõiguste komisjon rääkis selle asja läbi ka Euroopa Liidu esindajaga, ÜRO esindajaga ja räägid ja nemad ütlesid, et, et kui see seadus rakendatakse, siis nemad tahtsid teada, milline nende seisukoht oleks, aga kahjuks tollal mitte keegi ei võtnud seda tõsiselt. pärast alles siis, kui see juba vastu võeti mini-, valitsuses ja saati parlamendi, vot siis järsku oli probleem. nagu te teate, parlament on meil väga konservatiivne. konservatiivid, kes on varem olnud islami eest võitlejad nii et probleeme on palju, kuid kui see oli vastu võetud, siis inimõiguste komisjon koos kodanikuühendusega võttis ka midagi ette. ja ma lõpetan kohe, proua esinaine. kahjuks president võttis selle vastu. jällegi rahvusvaheline üldsus, ÜRO, vabaühendused Afganistanis endas olevad organisatsioonid ja naisõiguste organisatsioonid võtsid valjult sõna, survestasid presidenti oma otsust muutma. ja selle jõupingutuse tulemusena üle seitsmekümne väga mm, äh, tõsise artikli on välja võetud ja, ja palju neid muudetud, aga probleeme on ikkagi palju. asi võtab aega, jõupingutusi on vaja palju meie inimõiguste komisjonina ei ole nõus selle seadusandlusega sajaprotsendiliselt. aga Afganistani parlament on väga konservatiivne, ühiskond on konservatiivne moslemiühiskond. see, mida, mis Koraanis on kirjas, on seal kirjas, mitte midagi ei ole võimalik välja võtta ja aga see tõstatab väga tõsiseid küsimusi seoses sellega, et me läheme teinekord vastu ollu rahvusvaheliste humanitaarseadustega. komisjon käis ka selle seaduse peamise aju juures nii-öelda ja lubadusi anti palju. aga Afganistanis on probleeme väga palju, väljakutseid on väga palju ja me ei saa keskenduda ainult ühele valdkonnale, ainult ühele seadusele. probleeme on erinevates valdkondades ja killud hakkama lõpuks kokku siduma, sobima selleks, et äh, kildudest ka midagi tuleks. suur tänu, härra Langari. ja võib-olla natukene lühemad vastused teistelt, kui lubate, proua Riid, äkki natukene lühemalt teete, et meil oleks võimalus ka teised küsimused, teine küsimuste voor korraldada um,. The lühidalt vastuseks valimisi puudutavatele küsimustele, kas teine voor oleks kingiks Talibanile, see tekitab tõelist muret, kui teine voor tuleb, kas on võimalik vältida valimisrikkumisi ja vägivalda, nii nagu oli esimeses voorus, see on ikka veel küsimärgi all, see on suureks murepunktiks. kas on võimalik teist vooru tähendab, puhtamalt ja turvalisemalt korraldada? mis puudutab valimisi vaatamata nende valimisrikkumistele. küsimus on ikka, kas Karzai oleks saavutanud ilma nende rikkumisteta viiskümmend protsenti või mitte. selge on see, et ta juhib, kuid kas teine voor tuleb või mitte, see on ikka veel küsitav, see sõltub valimisrikkumiste arvust ja küsimus selle kohta, kas valimiste kaebuste komisjon suudab tegelikult äh, avastada, paljastada kõik need rikkumised ilmselt ausalt öeldes mitte. Äh, nende vahendid on piiratud, ei ole piisavalt tööjõudu korraliku uurimise läbiviimiseks ja võib-olla neil ei ole jõudu selleks, et valimistulemust viiekümne protsendist alla viia. Äh, vaadates tulevikku ja jättes kõrvale praegused probleemid, siis on teil õigus, et, et ma oleks pidanud ütlema seda, et valimiskaebuste komisjonil on vaja aega ja võimalusi kõikide kaebuste läbivaatamiseks. paljud küsimusi esitati ka vaatlemiste kohta ja eriti Euroopa vaatlusmissiooni kohta võib-olla ma ei kasutanud õiget sõnakasutust, kuid meil oli probleeme ka algse pressiavaldusega ja kas ka vaatlusmissioon tegi mõningaid vigu või mitte, kas see oli õige poliitiline otsus või mitte, ma jätan selle teie otsustada, kuid positiivselt ei suhtunud mitte ainult Euroopa Liidu vaatlemisel, rääkis ÜRO ka sellest, et valimised olid edukad ja hiljem natukene äh, tõmbusid tagasi valimistulemusi kommenteerides kui me räägime kahesajast, kolmesajast rünnakust kõikmes riigis, siis me ei saa öelda, et need olid väga turvalised. väga paljud riigid omavad äh, äh, huvisid Afganistanis ja neid võib-olla ei rahulda see pilt, mis tekkis Afganistanis kuid äh, on vaja saada usaldusväärset tulemust ja tagajärgi ja pilti ka rahvusvahelise üldsuse jaoks päev enne valimisi äh, teatas valim-, üritas valitsus tsenseerida vägivalla äh, kajastust valimispäeval, kuid oli ka ajakirjanikke, kes nägid ka enesetapu terroriste ja rünnakuid politseijaoskondade, püüdsid äh, seda ka oma ülevaadetes kajastada. küsimus on see, kas üritati tsenseerida või mitte ja küsimus on ka selles, kas riiklikke meediavahendeid kasutati äh, äh, presidendikandidaadi huvides või mitte ja praeguse presidendi huvides valitsus on võtnud autoritaarses hoiaku äh, ajakirjanduse vastu, on hirmutanud ajakirjanikke ja ajakirjanikel on avaldatud väga suurt survet, mis tähendab seda, et sõltumatu ajakirjandus on muutunud küsitavaks. mis puudutab naisi, nagu härra Langari juba mainis, äh, võtmeks nende olukorra parandamisel on haridus ja tütarlaste juurdepääs keskhariduse. paari kuu pärast tuleb Human Rights Watch aruanne selle kohta. Äh, tüdrukud käivad juba äh, algkoolis, kui mitte piisavalt keskkooli tasemel ja see on kriitiliseks probleemiks Afganistani ühiskonnas. ja sellega ma lõpetaksin. ja veel üks küsimus, mis puudutas vägesid. kui me oleme rääkinud tsiviilohvritest, paari viimase kuu jooksul on tsiviilohvrite arv vähenenud, eriti kui me räägime õhurünnakutest elapiirkondadel on vastu võetud väga palju taktilisi otsuseid tsiviilohvrite arvu vähendamiseks aga kui me räägime Gunari vahejuhtumist, mis leidis aset paar päeva tagasi, nende taktiliste suuniste ellurakendamine nõuab aega ja vahepeal on äh, aset leidnud tõsiseid vahejuhtumeid ja äh, on kaotsi läinud mitmed elud, põhimõtteliselt ma võin öelda, et äh, on toimunud juba edasiminek paremuse suunas. tänan kommentaaride eest meie vastuste eest ja nüüd väga äh, lühidalt tahaksin sõna alla Sarile, kes tegeleb Afganistani analüütikute võrgustikus va küsimustele vastuse otsimisega. ma tahan juhtida teie tähelepanu taustamaterjalile, mille on koostanud Afganistani analüütikute võrgustik Äh, kus käsitletakse ka valimisrikkumisi Afganistani valimistel. Äh, ennem küsiti, kas need pettused ja need manipulatsioonid, mis leidsid aset valimispäeval, mõjutasid ka valimistulemust. Äh, meie analüüsi me tegime vahet kahte liiki manipulatsioonide vahel. kõigepealt nende manipulatsioonide vahel, mis ei mõjutanud lõpptulemust kuid mõjutasid seda, kuidas inimesed suhtusid valimistesse. kui mõisteti vääritisekoprotsessi, kui valimisjaoskondade töötajad üritasid nende valijatel valida õiget kandidaati ja kuid teisalt oli ka sellised manipulatsioonid, mis meie arvates mõjutasid lõpptulemust ja selle seas äh, äh, mitmekordsed hääletamised hääletamised volituse alusel ja äh, hääletuskastide täitmine hääletussedelit äh, on laialt arutatud äh, rahvusvaheliste valimisvaatlejate rolli täna äh, kahjuks tegelikult väga vähesed vaatlejad olid kohal seal, kus toimusid suured pettused, sest need leidsid aset valimispäeva eelõhtul kohe pärast seda, kui valimisjaoskonnad suleti. seega äh, toimus mastaapne pettus, mis ei kajastu erinevate rahvusvaheliste valimisvaatlusmissioonide esmaaruannetes. varem esitati küsimus ka naisvalijate äh, nende üleregistreerimises. meil on ka eelaruanne äh, selle kohta, kuidas äh, oli, mis oli pühendatud sellele, kuidas võita Afganistani valimised, nõnda fantoomvalijad ja meil on tegelikult arvandmed selle kohta, kui palju rohkem naisvalijate nimesid kirja pandi Äh, päris kindlasti ei ole Afganistanis seitseteist miljonit äh, valimisõiguslikku naisvalijat. suur tänu äh, nende väga oluliste kommentaaride eest, ma olen veendunud, et komisjoni ja nõukogu esindajad kuulavad väga hoolikalt seda, mida meie külalised siin räägivad, aga nüüd teine voor, proua Lohpiiler, härra Obi Ols, Äh, härra Žib ja Kill Nielsen, palun. aitäh. tänan ka avameelse presentatsiooni ja kriitiliste märkuste eest, muuhulgas äh, härra Morilioni tegevuse aadressil, ma jagan seda kriitikat, sellepärast et selle aruanne ei sisaldanud üldse viiteid eksisteerinud raskustele. esimene küsimus Aleangiale. kui me räägime meeste ja naiste ebavõrdsusest seaduse ees mis oleks teie meelest kaks järgmist äh, Afganistani õigussüsteemi nõrka punkti? ja teiseks, kas äh, Afganistani sõltumatul inimõiguste komisjonil on juurdepääs USA äh, sõjaväevanglale? aitäh. aitäh. Äh, ja palun härra Objas nüüd. suur aitäh, lühidalt päevakorrapunkt e ei räägi täna ju sugugi mitte ainult viimastest valimistest, vaid täna me ju tegelikult äh, soovisime pöörata oma tähelepanu inimõiguste olukorrale Afganistanis tervikuna. seetõttu olid need erinevad informatsioonid ja analüüsid erinevatest vaatevinklitest esitatuna äärmiselt kasulikud ma ei tahaks välja tuua ühtki eh, tea-, informatsiooni, mida me saime, sest minu arvates kõik, mida me saime teada, täiendas meie ettekujutust Afganistanist. andis ülevaate asjadest, mis on eh, otseselt seotud presidendi ja provintsinõukogude valimistega Afganistanis, ent kaks momenti, esiteks kellega me peaksime Afganistanis rääkima, kui tahame rääkima, rääkida Afganistani inimõigustest. kuidas me peaksime asetama rõhuasetused, religioossed, etnilised, kas me arvestame neid, kuidas, mil määral ja et kas me saame siis lõppkokkuvõttes öelda, et vaat just niimoodi, palun, peaksime võitlema inimõiguste eest. samas on selged prioriteedid olemas ja need prioriteedid tuleks täielikult kehtestada, täiel määral kehtestada riigis, mis on eh, sõjast vaevatud ja haige. Afganistan kannatab oma ajaloo käes, sõdade käes, mida seal on peetud. Afganistanis äh, Äh, rahvas on kannatanud aastakümneid sõdade all, kuid kui me räägime konkreetselt meeste ja naiste õigusest, siis ka selles mõttes on Afganistan haige, suur osa riigist vaevleb haiguste käes. kui me räägime näiteks Sierra Leonest, kus on äh, maailma suurim sündivate laste suremus viiskümmend kaks tuhandest, ka selles riigis on väga palju raskeid nakkushaiguseid ja ja üle poolte lastest põleb, põeb alatoitlustust, alatoitlustuse all. see on väga keeruline ja see on ka üks Afganistani haigust, et seda tuleks öelda täie selgusega. me peame andma asjale poliitilise hinnangu loomulikult nii, nagu seda teha soovime, kuid äh, Afganistanis on rahvusvahelised toetusjõud juba ammu kohal ja neil on kindlasti hoopis lihtsam olukorda seal konkreetselt hinnata Äh, kuid ka Afganistanis viibivad rahvusvahelised toetuse jõud peavad olema suutelised tähistama need põhipunktid, need prioriteedid, mille najal, mille lahendades oleks võimalik edasi minna ja siin me ei saa rääkida ainult Talibanist ja Talibanidega seonduvast probleemidest, vaid asi on ju selles, et me suudaksime säilitada, tagada rohkem, senisest rohkemate inimeste eh, turvalisuse, säilitada inimelusid meil on oluline pühenduda eh, terve afgaani rahva eh, tervishoiu, tervi, tervise tugevdamisele, me peame viima läbi kaitsepookimisi, me peame hoolitsema inimese eest, sest inimõigus, see on õigus elule. rahvusvaheline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 toidu tagamises, siis teiseks on inimeste turvalisuse tagamine ja üldine varustatuse aste, need on need kolm põhipunkti, millele Rahvusvaheline Punase Risti ja Poonku Selts oma tähelepanu pööras ja mille kohta pidas ka oma ettekande möödunud aastal toimunud rahvusvahelisel doonorite konverentsil sest sellel konverentsil pühendati tähelepanu tõepoolest kõikvõimalike inimõigustega ja inimeste esmaste põhiõiguste elluviimise tagamisele. jah, muidugi me oleme läinud edasi, muuhulgas on Kabulis ehitatud mitmeid uusi haiglaid. see tähendab seda, et me oleme käsitlenud ja rahvusvaheline üldsus tervikuna on püüdnud panustada Afgaani inimõiguste probleemi lahendamisse kõik mitmekülgselt suur tänu, härra Pielts, meil on päevakorras veel üks väga oluline teema, nii et äh, aega tuleb kokku hoida ja nii lühidalt kui võimalik, äh, härra Riip ja siis Gil Nielsen. <clears throat> suur tänu, juhataja. augusti lõpus kindral McChrystal ütles, et et äh, USA ja NATO jõud peaksid keskenduma sellele, et võita afgaanide südamed. Äh, me oleme tunnistajaks olnud äh, paljudele tsiviilohvritele Äh, kantsler Merkel, president Sarkozy, härra Gordon Brown on rääkinud sel teemal, et nad soovivad korraldada Afganistani teemalist konverentsi selleks, et äh, välja töötada äh, programmi, kuidas üle anda afgaanidele ähm, nii-öelda valitsuspositsioonid ja ma tahaksin esitada küsimuse, eh, samas tahan tänada kõiki kõnelejaid väga huvitavate ettekannete eest. mu küsimus on, millist mõju võime oodata sellistelt avaldustelt olukorrale Afganistanile, võib toimuda presidendivalimiste teine voor, võib mitte, milline on siis eh, väljavaade ja kas on üldse võimalik rääkida äh, Afganistani lõunapiirkondadest vabadest valimistest? sest äh, Afganistani äh, tsiviilvalitsusasutused on põhiliselt riigi kesk- ja põhjaosas tegused. milline on teie seisukoht sellele küsimusele inimõiguste vaatevinklist? suur tänu, härra Žiib ja proua Kill Nilsson järgmisena. Äh, suur tänu, ma tuleksin tagasi ühe küsimuse juurde. tahaksin peatuda küsimustel. pidevalt räägitakse vägivallast, vägivallast valijate suhtes kes püüdsid neid, millega püüti neid hirmutada, aga ma tahaksin tegelikult teie käest küsida, kui palju ei osalenud valimistest lihtsalt sellepärast, et nad olid pettunud kogu riiklikus poliitikus, eh, poliitikas, tervishoiu, hariduse ja muudes sellistes küsimustes eh, meil äh, Prantsusmaal olen suhelnud korduvalt Afganistani noorukitega, kes korduvalt püüavad just nendele küsimustele tähelepanu pöörata ja just seetõttu ongi Afganistanist põgenenud Äh, nende jutust äh, ei tulene välja sugugi mitte Afganistani te,, äh, Afganistanis tegutseva Talibani tegevuse julmus. kui tulevane valitsus kokku pannakse, siis ma kardan, et selles on väga palju endisi öö, väepealikke ja võtavad eh, pärast valimisi ja valimistulemuste põhjal endale legitiimse valitsuse rüü. kuuskümmend eh, protsenti Afgaani elanikkonnast on noored inimesed, milline peaks olema nende tulevik, suur aitäh, proua Nielsen! ja sitten Äh, ma tegin nüüd sellise otsuse, ütleb proua esinaine, et härra Langaaril on kaks minutit ja siis lõpetame selle arutelu ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. suur tänu, proua esinaine. kaks küsimust jäid vastamata eelmisest voorust. puudutas siis äh, meedia rolli ja äh, presidendikandidaatide sõelumist. kaks TV-programmi katsid neid valimisi väga hästi, kõigile jäi hea võimalus osaleda ning äh, ka öö, äh, ajalehed öö, äh, ja muu kirjameedia kattis seda teemat väga hästi, intervjuud ja nii edasi ja nii edasi. aga mis puudutab öö, valimisreklaami, siis see sõltus ju kõik rahast meediat süüdistati valitsuse poolt, et et eh, tähendab, süüdistati eh, küll televisiooni sellest, et ühte kandidaati eelistati ja nii edasi. kui valitsus on rakendanud eh, riikliku tegevuskava ülesehitustööks siis see on küll positiivne, aga praegu ei ole me olnud kursi, me ei, meil ei ole kogemust äh, sellega, et kui sõjapealikud või äh, kurjategijad valitsusse jõuavad. ja me ei taha muidugi, et nad sinna jõuaksid. tuleb äh, survestada Afganistani valitsust, et riiklik tegevuskava rakenduks ja siis välditakse olukorda. nagu komisjoni esindaja ütles, me oleme andnud endast palju ja nüüd on äh, konflikti kaardistamine käivitunud. rahvusvahelise äh, vaatlusjõudude roll Afganistanis on täiesti ilmselge, et nad toetavad julgeolekut ning äh, need peavad nii-öelda afganiseeruma, tuleb toetust avaldada kohalikule armeele ja kohale politseile selleks, et nad saaksid vastutuse ühel hetkel üle võtta, see on täiesti selge tervishoid. proua Haudala sekkub, et teie kaks minutit on täis. rahvusvaheline üldsus peab nende küsimustega tegelema. haridus, mm, see andmise võimalused naistele ja muud probleemid tõstatati ka äh, tsiviilisikute äh, surmasaamise küsimus. meie oleme oma komisjoniga ja rahvusvahelised üksused on survestanud nii Afganistani kui ka rahvusvahelisi jõude jälgima, järgima reegleid rändeküsimus ajude väljavool tõesti sellepärast, et lastel ei ole piisavalt võimalusi haridust saada ja paljud inimesed äh, kolivad mujale ja majanduslikud äh, probleemid ka, inimesed äh, seavad oma elu ohtu. päev-päevalt inimeste julgeolek halveneb, nii et pole ime, et nad lahkuvad. tulevikuvalitsus et äh, narkokaubitsejad ja sõja äh, pealikud jõuavad valitsusse, jah, mure on ühe presidendikandidaadi ja asepresidendikandidaat on äh, paljude rahvusvaheliste krimiorganisatsioonide mustas nimekirjas. valimiste teise vooru küsimus kuidas tagada lõunapoolsemate piirkondade valimisosaluse kasv. see on oluline küsimus, sellepärast et äh, Taliban on just nimelt lõunas peaasjalikult kontrolli omamas, kolmandik riigist on Talibani kontrolli all, üheksa valimispiirkonda täiesti nende kontrolli all proua Haudala sekkub peame lõpetama, sellepärast tõesti, meil on ainult kolmkümmend minutit väga olulise uurimuse jaoks ette nähtud piinamine, jäänud, vabandust. suur tänu, härra Langari, proua Riid, Kovo, Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni nimel soovin teile edu teie väga raskes töös ja ma tõesti loodan, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu on juba tähelepanu pööranud äh, sellele olulisele infole, mille te olete meile saatnud ja ootan siis äh, teiega kohtumist järgmist. ja veel lõpetuseks, kallid kolleegid, äh, kindral Morillon, kes oli äh, Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni juht Afganistanis, temalt me palusime parlamendi ette tulekut, kui ta on tea-, öelnud parlamendile, et et arvestades praegu olukorda, ei saa ta tulla enne, kui asjad on lahendatud see on see vastus, mille kindral Morillon on saatnud parlamenti, kuid Välisasjade komisjon ning Arengukomisjon jätkavad. ja nendega toimub kohtumine loodetavasti, temaga toimub loodetavasti kohtumine ning Euroopa ja ÜRO eriesindajaga kohtumine samuti üheksateistkümnendal oktoobril, no vaatame, kas härra Morillon leiab aega meiega liituda või mitte. suur tänu! ja nüüd annaksin juhtimise üle esimesele aseesimehele härra Žiibile. suur tänu daamid ja härrad, vastavalt päevakorrale on siis järgmine päevakorrapunkt ees, nimelt punkt viis, arvamuste vahetus Euroopa Liidu piinamist käsitleva suuniste rakendamist puudutava ajakohastatud uuringu teemal lubage tervitada siin uuringu autorit ähm,, proua Anna-Lena Svensson-McCarthy't. mul oleks väga hea meel, kui hea meelega annaksin teile sõna rohkemaks kui kümneks minutiks, kuid arvestades seda, et äh, kell on jõudnud kaugele, kutsuksin teid siis pidama päevakorra, antud ajast täpselt kinni. Euroopa Komisjoni esindaja on siin ja tema saab sõna pärast teid, proua Svensson. nii et proua McCarthy, sõna on teil. suur tänu, proua esinaine, lugupeetud inimõiguste allkomisjoni liikmed, daamid ja härrad. ma üritan rääkida lühidalt kõigepealt ma tahan tänada teid sellest, et te kutsusite mind vahetama mõtteid selle dokumendi üle ja ma tahaksin südamest õnnitleda kõiki allkomisjoni liikmeid, kes on taas valitud või tagasi valitud või uuesti valitud sellesse allkomisjoni. Äh, selle dokumendi eesmärk, mida ma esitlen täna, on anda jätkuinformatsiooni Euroopa Liidu äh, väärkohtlemise, piinamiste alaste suuniste ähm, rakendamise kohta Mm. ja viidi läbi ka suurem uurimine, ähm, äh, mille tulemused esitati aprillis kaks tuhat seitse ja esitati ka hommis detsembris äh, see sisaldas mitmeid soovitusi Euroopa Liidule ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele, mille eesmärk oli välja tuua puudused selles tegevusvaldkonnas äh, ja anda ka soovitusi kuna teatud eh, eelarveraskused eh, lepiti kokku, et eh, seekord me missioone riikidesse läbi ei vii ja seetõttu meie dokument põhineb kirjalikule infole, mis põhineb Euroopa Liidu esindustesse ja vabaühendustesse saadetud küsimustikule saadud vastastele. Gruusia, Maroko, Ukraina ja Uganda. seekord otsustati saada äh, küsimused ka Euroopa Liidu tsiviil- ja sõjaliste missioonide esindajatele Iisraelis ja Palestiina okupeeritud territooriumil. väga olulise sisendi saime ka Euroopa Liidus tegutsejatelt organisatsioonidele, äh, kes koguti Brüsselisse veebruaris ja ma tahaksin tänada kõiki neid, kes panustasid ja andsid väärtuslikku informatsiooni mulle ja seda väga sageli kiiresti lühiajalise etteteatamisega, ilma nende koos tööta poleks seda dokumenti võimalik koostada. ja ma tutvustasin äh, kõigepealt, mida on teinud Euroopa Liidu Komisjon, äh, parlament ja, ja Euroopa Liidu Nõukogu. parlament annab Euroopa Liidus oluliseid suuniseid inimõiguste valdkonnas ja ma olen kindel, et selle äh, parlamendi uue koosseisu ajal äh, me kuuleme neid küsimusi pidevalt päevakorras selleks, et tagada järjepidev ja mõjus Euroopa Liidu inimaegastatud poliitika tervikuna ja eriti piinamise ja väärkohtlemise teemal. üks olulisi järeldusi minu poolt koostatud dokumendis on, et praegu tundub äh, suurenenud teadmine Euroopa Liidu esindustest nende suuniste osas ja on tõusnud ka huvi Euroopa Liidu liikmesriikide seas ja Euroopa Liidu peakorterites, selleks et jätkus parlamendi poolt antud suuniste täitmise seire töö parlamendis on selles osas osutunud oluliseks katalüsaatoriks tegevuste käivitamisel ka teistes Euroopa Liidu institutsioonides ja liikmesriikides. ja seetõttu dokumendis äh, tehakse soovitus, et parlament peaks jätkuvalt täitma oma katalüsaatori rolli ning läbi viima ähm, kahe tuhande kümnenda aasta lõpus, kahe tuhande esimese aasta, kaheteist, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jooksul suuniste täitmise hinnangu Neid küsimusi tõstetakse pidevalt ka visiitidel kolmandasse riikidesse ning arutatakse äh, liikmesriikidega ja seetõttu on oluline jätkata dialoogi ka rahvusparlamentide esindajatega, kes saavad anda olulise ja konstruktiivse panuse muutuste läbiviimiseks nendes riikides. mis puudutab Euroopa Liidu Nõukogu, siis esimene positiivne aspekt seisneb selles, et neid suuniseid on kaasajastatud ja vajalikud uued rakendusmeetmed vastu võetud erilist huvi nende rakendusmeetmete seas minu arvates mm, on soovitus äh, riikidele, kolmandatele riikidele töötada välja oma riiklikud tegevusstrateegiad. sellist riigipõhist lähenemust, äh, lähenemist soovitati juba nõnda öelda kaheteistpunktilises ettepanekus, mille ma esitasin Kohomile detsembris kaks tuhat seitse teine äh, julgustav areng nõukogus on see, et on viidud läbi kohustuslik inimõiguste alaste koolitus selleks, et tõsta teadlikkust ning võidelda väärkohtlemise vastu ja sellist tegevust tuleks jätkata, need isegi tugevdada ja seetõttu me teeme laiendada inimõiguste tegevust kõikides nõukogu tegevusvaldkondades. teisalt, nõukogu tasandil on terved äh, rida tõsiseid probleeme, mille on tõstatanud Euroopa Liidus tegutsevad organisatsioonid, on nende järjekindluse puudumine äh, piinamise ärahoidmiseks. on oluline, et taolised algatused ja tegevused äh, on resoluutselt päevakorras ning äh, iga eesistuja poolt äh, rakendatavad. selleks, et kaasa aidata poliitika järjepidevusele, Äh, on tehtud soovitud, et äh, mitteformaalne nõnda ähm, piinamise alane mõttekoda muutuks äh, alaliseks rakkerühmaks. Euroopa Komisjon, ma tahaksin siin rõhutada selles valguses kahe tuhande kaheksanda aasta kampaaniat, mis oli rahvusvaheline päev piinamise ohvrite toetuseks. see oli väga hea algatus. see kaasas väga palju rahvusvahelisi organisatsioone äh, istuma ühise laua taha ja arutama äh, piinamisega ja väärkohtlemise kaasnevaid küsimusi äh,. Euroopa Komisjon on samuti äh, eraldanud rahalisi vahendeid äh, vastavate kampaaniate läbiviimiseks kohalikul tasandil. kuid arvestades seda, et ähm, reaktsioon on olnud teatud mõttes piiratud, on väga raske teada äh, Ähm, võrreldes meie põhiuuringutega, ähm, kuivõrd on oluliselt paranenud äh, sidemed ja kontaktid Euroopa Liidu esindustega ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel kolmandates riikides. ja seetõttu minu üleskutse komisjonil on jätkuvalt tegeleda äh, teadlikkuse tõstmise algatustega ja selles osas ma tahaksin rõhutada kahte ettevõtmist et komisjon hakkaks koguma positiivse kogemuste näiteid selles valdkonnas ning edastama need ka oma esindustele. seda on võimalik teha ja korraldada lihtsalt nende äh, interneti teel äh, teatud andmevalimite abil. teiseks, ma soovitaksin komisjonil tagada inimõiguste temaatika süvalaiendamine kõikidesse oma tegevustesse kaasa arvatud ka äh, ettepanek keelustada piinamine, väärkohtlemine ning korraldada kohustuslikke äh, koolitusüritusi vastavatele ametnikele. ja lõpetuseks äh, mainiksin Euroopa Liidu liikmesriike, et kõigepealt, kui me räägime kahepoolsetest suvedest Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, siis on meie suur soovitus välja töötada riigipõhised strateegiad ning viia nad ellu, kui see võimalik niiviisi toimudes on võimalik leida ka vastavaid suuniseid äh, äh, ÜRO vastavate lepingute ja soovitustes. Äh, kui me räägime Euroopa Liidu liikmesriikide naaberriikidest, tuleb arvestada ka Euroopa Liidu inimõiguste standardeid ja CPT soovitusi, see on Euroopa Nõukogu piinamisvastase komitee, samuti tuleks paika panna niimoodi, ülesannete jagamise süsteem äh, Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, sest väikestel esindustel on väga raske ähm, täita suurt töökoormust ja seda on mulle arutelude käigus korduvalt öeldud. samuti on oluline, et igasugune piinamise vastane strateegia kes, keskenduks rohkem ka ähm, vastava konventsiooni täitmisele selleks on vaja läbi viia vajalikud reformi nii politseisektorites kui ka kohtusüsteemis ja välja juurida korruptsioon kui tõsine probleem, sest korruptsioon on ikka ja jälle tõstatunud äh, kui võtmeküsimus äh, piinamisvastases võitluses. Ähm, mitmepoolsete suhete tasandil äh, on soovitatud Euroopa Liidul teha tihedat koostööd Euroopa Nõukogu ja ÜRO-ga ja selles kontekstis ma tahaksin rõhutada kahtlasti on väga oluline tulevikus tagada, et ÜRO poolt vastu võetud lepinguid täidetaks, et need oleks sõltumatud ja neid ei õõnestataks. ja samuti on oluline, et ÜRO vastavate lepinguorganite poolt vastu võetud soovitusi e, ei lahjendataks nende regulaarsete ülevaatamiste käigus. ja nüüd ma tulen oma lõppsõnavõtu juurest ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, mida ütles üks Brüsselis resideeruv diplomaat mulle uh,. We must be worthy of what we preach. mida ta sellega mõtles? ta tahtis sellega rõhutada, äh, et äh, kui oluline Euroopa Liidus järjekindlalt rakendada vastu võetud põhimõtteid oma nii sise- kui välispoliitikas ja kahe tuhande kuuenda aastal juba rõhutati korduvalt mitmesuguste Euroopa Liidus tegutsevate organisatsioonide, ametnike, rahvaste organisatsioonide, sõltumatute inimõiguste ekspertide ja kodanikuühiskonna tegevused, et Euroopa Liit ei alat- äh,, alati ei äh, kohalda ähm, kõiki inimõiguste norme äh, äh, kolmandates riikides. selleks, et ähm, need normid ja väärtused oleksid meie tegevuse nurmakiviks, peaks Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid seetõttu äh, Äh, minema üle paberilt tegudele. kui me räägime siin Luure Keskagentuuri ülelendudest, salajastest kinnipidamisasutustest ja selliste tõsiste inimsusevastaste õigusrikkumiste äh, puhul karistamatusel ei saa olla kohta Euroopa Liidus. Euroopa Parlament äh, annab endast parima selle tagamiseks, et Euroopa Liidu ametnikel oleks hea maine äh, Äh, demokraatia kaitsmisel õigusriigi ja inimõiguste põhimõtete kaitsmisel äh, ka hädaolukordades ja võitluses terrorismi vastu. tänan teid tähelepanu eest. suur tänu selle väga huvitava esitluse eest. ja nüüd Euroopa Komisjoni esindajale annaksin sõna Thank you, thank you, Sharon. Uh, suur tänu, härra esimees ja lubage mul tervitada seda võimalust äh, pidada siin maha üks arvamuste vahetus inimõiguste allkomisjonis selle äh, jätku-uuringu osas. Äh, ja tuletaksin teile meelde, et kahe tuhande seitsmenda aasta esialgne uuring mõjutas otseselt seda protsessi, mis läbiti nõukogus siis Euroopa piinamisvastaste suuniste osas. see jätku-uuring nüüd äh, toob äh, väga mitu märkust esile ja annab ka äh, suuniseid, need on kasulikud, siin on palju väga praktilisi mõtteid selle kohta, kuidas meie suunised võiksid olla paremini rakendatavad. ja koos eesistuja liikmesriikidega me vaatame kõik need soovitused väga eh, hoolikalt üle ja vaatame siis, kuidas oma tegevust parandada. kasutan ära võimalust äh, tuletamaks teile meelde, kui oluliseks me peame piinamise vastast võitlust ja igasuguse väärkohtlemise vastast võitlust, see on meie jaoks prioriteet, see jääb prioriteediks Euroopa Liidu inimõiguste poliitikas. nagu me ütlesime, me oleme rahul äh, selle seisukohaga, et äh, huvi äh, ja teadlikkus pinnamise vastaste suuniste osas on kasvanud Euroopa Liidu ametnike seas nii meie delegatsioonides kui ka lähetustes liikmesriikides. see on muidugi positiivne areng olnud ja oleme üritanud viimase kahe aasta jooksul anda endast parima et olukorda parandada ja seda ka parlamendi resolutsiooni alusel. me oleme koolitanud ametnikke, saatnud neid suuniseid laiali. ja jääb üle ainult toetada selle uuringu üldist lõppjäreldust, et meil peaks olema koherentne, järjepidev, ennetav ja kannatlik poliitika, aga tõesti, kõik sõltub ju poliitilisest tahtest, kõikide osapoolte poliitilistest tahtest Brüsselis, kolmandates riikides ja osa, osapooltest, pooltena rääkides ei räägi me ainult komisjoni institutsioonidest, vaid ka vabaühendustest ja teistest huvigruppidest, kes võiksid omalt poolt panustada piinamise vältimisse. tegemist on jätkuva protsessiga ja poliitilise tahte küsimus väärib tõsist järelevalvet, mis puudutab eriti järjepidevust ja sidusust. seda täiesti õigesti rõhutati võtmeküsimusena. ja lõpetuseks, härra esimees, kui lubate, tahaks nii-öelda, et me tervitame seda uuringut, see on väga väärtuslik väga,, väga-väga oluline meie jõupingutustes oma piinamise vastase tegevuse toestamiseks, suur tänu! suur tänu komisjonile. ja nüüd annaksin sõna siis kolleegidele aruteluks. härra Obiols. Eh, suur aitäh. see uurimus on väga huvitav. eeskätt huvitas mind selles just need soovitused, mis anti Euroopa Liidu institutsioonidele. loomulikult pean silmas eeskätt Euroopa Parlamenti. ma pole tegelikult veel detailidesse süüvinud, kuid parlamenti kutsutakse üles senisest süstemaatilisemalt tegelema nend-, selles aruandes käsitletud problemaatikaga Äh, piinamised, kuriteod inimsuse vastu, need on Euroopa Liidu alatise komisjoni, alakomisjoni teemaks. lisaks sellele möödunud äh, diktatuuriperioodil juhtis ala, alakomisjoni proua Luutre, kes töötas välja tegevusplaani nende eh, mil-, tegevusplaani, mis oli suunatud nende eh, tegevuste toetamiseks, mida üks või teine liikmesriik peab või oleks pidanud eh, kaua võtma selleks, et piinamisi vältida. kuid meie aruannetes, meie töö käigus saime pidevalt teada, et kogu see asi keerles nagu suletud ringis, et ikka ja jälle kordusid ühed ja samad küsimused no loomulikult me peame edasi liikuma, see on loomulik, kuid ma tahaksin soovitada meie äh, ala, allkomisjoni esimehele see eh, möödunud eh, istungjärgu perioodi sõiduplaan, tegevuskava ette võtta selleks, et eh, meie tegevus mõtestada ja, ja jätkata sealt, kus eelmine parlamendi koosseis ja selle allkomisjoni liikmed oma tegevuse lõpetasid, see on tõepoolest väga hea säärane nagu nõuandja, säärane teeviit. see võib-olla annaks meile niisuguse tõuke, et me võiksime teinekord veidi julgemalt oma eesmärke püstitada. sest kui me teeme paiguti näo, et hästi, see on tore, aga tegelikult on see ebameeldiv teema, me tõmbame nõnda öelda meie tegevuskavast lihtsalt suvalise lehe välja, siis ei vii see meid kuhugi. meil on oluline, et selle tegevusplaani valguses anda hinnang ka nendele ideedele, mis meil on eriti kui silmas pidada aastat kaks tuhat kümme, tegemist on ju kahe olulise teemaga, on ju oluline, et me tegutseksime efektiivselt, ma võin ju muidugi teile kinnitada, et loomulikult eh, ükski asi ei ole kunagi lõpuni täiuslik, ka mina kritiseerin eh, ühte või teist momenti inimõigustes seisukohast lähtudes ühes või teises riigis, aga ma arvan, et eh, me peaksime ära kasutama kõik veebipõhised võimalused selleks, et me saaksime äh, konkreetsetele riikidele esitada õigel ajal õigeid küsimusi, et teatud küsimused ei äh,, ei jääks tähelepanuta või neid ei pandaks lihtsalt kalevi alla. me ei saa ju äh, muud, me ei saa ju kogu aeg palvetades pöörduda kogu maailma poole selle nimel, et, et kogu maailm peaks kinni inimõigustest. me peame astuma samme, me peame eh, inimõiguste rikkumistele selgelt viitama. suur aitäh. Pani Svensson McCarthy, czy chciałaby się ustosunkować do wypowiedzi pana posła Bios? kas proua Svensson-Makati sooviks vastata nendele kommentaaridele? Äh, jah, aitäh, lisada on vähe, kuid esimene asi, mida ma kordaksin, on poliitilise tahte küsimus. tõsi ta on. ma, me võime ju ühes või teises riigis palju ära teha, aga kui poliitilist tahet ei ole midagi muuta, siis ei äh, olla vahet sellest, kui palju koolitust antakse ja kui palju infot jagatakse. Egiptuses näiteks oli see väga selgelt äh, näha peamises uuringuses. Äh, valitsusele meeldivad igasugused koolitused ja nii edasi ja ÜRO äh, arenguprogramm ja, ja Euroopa Liidu rahad lähevad ka läbi selle Egiptusesse koolituse eesmärkidel kuid oli väga palju vabaühendusi, kes oli selliste koolitustele tõsiselt vastu, meil on vaja hoopis poliitilisi otsuseid, et piinamist lihtsalt ei sallitaks enam, kogu lugu. nii et poliitilise tahte küsimus tõesti, ta poliitiline tahe peab olema kõikide osapoolte osas tagatud. selle suunise kohta võtaksin ka sõna suunis, mis on ette nähtud siis äh, rahvasaadikutele, kui nad lähevad lähetustele. ja see on kirjas ka siin, et kui on äh, väga selge äh, suunis tulnud pealinnades, siis nad teavad, mis nad peavad tegema. Rootsi ja Holland on väga hästi selles mõttes pannud paika oma selge inimõiguste poliitika ja see diplomaatide elu märksa kergemaks veebilehekülg. selle kohta mul ei olegi midagi konkreetset lisada või soovitada. sellele peab äh, natuke pikemalt mõtlema, see on üldine probleem. ma ka äh, ei orienteeru väga hästi, nüüd läheb juba paremini, aga paljud teised on öelnud, et parlamendi veebilehekülg ei ole väga hästi üles ehitatud. aga suur tänu nende märkuste eest, sellega ma lõpetaksin. suur tänu kas komisjoni esindaja soovib sõna? raputate pead, seega sõna ei võta, suur tänu. seega, daamid ja härrad. see dokument, see uuring, mis täna meile esitati, selle tulemused tegemist on siis jätku-uuringuga pärast kahe tuhande seitsmendast aastast, viitavad sellele, et Europarlament, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon peavad arvestama terve rea soovitustega, mille uuringu autor on esitanud ja tervitame seda uuringut. ma arvan, et me peaksime eriti rõhutama vajadust selle järel, et kõikide Euroopa Parlamendi delegatsioonide liikmed, missioonide liikmed oleksid kursis inimõiguste temaatikaga konkreetses riigis, kuhu nad siis parasjagu teel on või millega nad tegelevad. see palve on juba ka sõnastatud äh, meie mandaadi alguses ja loodetavasti me seda reeglit ka saame rakendada üsna pea ongi meil ees juba esimesed lähetused ja meie komisjon kindlasti äh, seob väga olulisi suhteid kolmandate riikidega, millede seast mõnedes on äh, probleeme inimõigustega. viidatud on siin ka äh, ini-, nende inimeste rehabilitise-, rehabiliseerimiseks, kes on äh, ohvrite, ohvrid olnud piinamises kahe tuhande kümnendal aastal vaatame, kas selliste keskustele on võimalik ka lisarahasid leida ja Euroopa Parlament peab arvestama selle aspektiga ka eelarve kujundamisel. nõukogu soovitused. tõesti tundub, et järjepidevusest on vajaka ja see mõjutab muidugi otseselt äh, riikidepoolset reaktsiooni. nii et äh, kasulik oleks kindlasti mingisuguse äh, alalise töögrupi kokkukutsumine nõukogus. ja lõpetuseks parimad tavad ja see mõte, et veebilehekülg peaks Euroopa Komisjonis äh, kokku pandama, mis parimaid tavasid kajastaks ja see on üks väärt mõte ja ka ühe Brüsseli diplomaadi sõnad tõesti minu meelest ka öö, ähm, ütlevad kõik, me peame ka tegema seda, mis laulu me laulame äh, ja järjepidevuse puudumine jääb kõigile silma. ja kõik, kes peaksid oma lähenemist muutma, leiavad väga kiiresti öö, äh, vabandusi, äh, miks nad piinamisega jätkavad. ma arvan, et see võtab kokku väga hästi meie debati arutelud. ja suur tänu veel kord ähm, selle uuringu esitamise eest äh, ja tänaste sõnade eest, kallid kolleegid, päevakorrapunkt number kuus meie järgmised koosolekud kolmapäev, kolmkümmend september kella kolmest pärastlõunal kuue kolmekümneni õhtul ning äh, järgmisel päeval, esimesel oktoobril. kahjuks juba kumabki äh, silmapiiril oktoober, hommikul jätkame. suur tänu, kallid kolleegid, äh, tänasel istungil osalemast minu enda nimel ja terve komisjoni nimel, ka meie esinaise nimel, suur tänu sekretäriaadile, külalistele ja härra esimees tänab väga lahkelt ka tõlkemeeskonda, ilma kelleta väidetavalt oleks neid arutelusid palju raskem pidada, aitäh!